The beginning uh,. Dear colleagues, ladies and gentlemen. I... head kolleegid, daamid ja härrad. Eh, ma palun, et te istuksite. ja ma tahaksin tervitada siin energia ja transpordi eh, komisjoni liikmeid Rumeenia senatist, nemad viibivad täna siin meiega koos. ja Energia ja Transpordikomisjoni äh, juht siis samuti. tahaksin äh, meelde tuletada, et ka meie komisjon kunagi töötas käsikäes äh, transpordiküsimustega. nii et teine täht lühendist ITRE ongi transporti tähistav nüüd on transport äh, ära kadunud meil, aga endiselt tegu, tegeleme väga huvitavate asjadega, üks mm, olulisemaid on investeerimine energiavaldkonda, taristusse, tööstusse. ja peamine vastutav isik neis küsimustes Euroopa Liidus on praegu asepresident Jürgi Katainen endine Soome peaminister. tema viibib täna meie seas. tegemist on struktureeritud dialoogiga, nagu te ka seda teate, Euroopa Komisjoniga. suur aitäh, lugupeetud asepresident, selle eest, et te täna siin meie seas viibite. tulete siia väga tihti ja me, meile avaldab see selgelt äh, imetlust. Äh, konkurentsivõime, investeeringud, kasv ja töö äh, alati samas järjekorras on need küsimused, me peaksime alati konkurentsivõimest alustama, kui me tahame lõpetada sellega, et meil oleks äh, rohkem töökohti. üritasin äh, vahetada seega siis sõnade järjekorda selles portfellis, nagu näete, samad sõnad teises järjekorras. lugupeetud asepresident Kadanen külastab regulaarselt Itret ja, ja seda eriti EFSI küsimustes, Euroopa strateegilist investeerimisfondi eh, küsimuses ja ma tahaksin eh, tuletada teile meelde, head kolleegid, et ITRE eh, oli ka tugevalt seotud vastavalt eeskirjale viiskümmend neli seotud EFSI määruse heakskiitmisega meie raportöör Uo Mumbreet on ka meie seas täna see puudutas siis rahastamisküsimusi ning investeeringuid ja ITRE tunneb suurt huvi äh, selle instrumendi ellurakendamise vastu. lugupeetud härra asepresident, väga hea meelega tervitame täna teid siin ja palun. suur aitäh, alati on hea meel siin viibida. ma tahaksin peatuda päris mitmetel teemadel, mis on meie töökavas ja mis on seotud ka teie tööga siin komisjonis. enne aga, kui sisuliste küsimuste juurde lähen, ma tahaksin ütelda, et mulle väga meeldib selline struktureeritud dialoogi pidamise viis. mulle meeldib samuti kuulata parlamenti ja parlamendi soovitusi selle kohta, mida teha teistmoodi järgmisel aastal, järgmise aasta töökavas. Äh, seda veel enne, kui me seda hakkame ette valmistama. aitäh selle võimaluse eest alustuseks tahaksin aga rääkida kuumast teemast, terasest. nagu te teate, terasetööstus Euroopa Liidus äh, praegu elab läbi väga väljakutselisi aegu. nii tööstus kui ka liikmesriigid on nõudnud meiepoolset tegutsemist. komisjon on viimase kuue kuu jooksul ka konkurentsinõukogu seda küsimust äh, käsitlenud ja kus kutsus ka kõrgendamisele konverentsi. Äh, ning äh, praegu oleme me jõudnud teatiseni. Euroopa Liidul on kolmkümmend seitse kaubandusmeedet terase valdkonnas, muuhulgas kuusteist, mis puudutavad terase sissetoomist Hiinast. üheksa lisauurimist terase toodete üle on käimas kuna äh, meetmed on pikad, siis me oleme kaasanud äh, samuti liikmesriigid äh, uurimise võtmeetappidesse. komisjonilt on palutud läbi viia täielik liidu huvide analüüs ning ka vähema kohustuse reegel. huvide äh, test, testi osas, mis me siis juba praegu teeme, me oleme alustanud äh, uurimist võimaliku äh, vigastamisohu kohta, ehk siis teise, teisisõnu me ei ole vaadelnud tegelikke vigastusi, vaid ohupõhjal analüüsi läbi viinud. muuhulgas tahame tagada, et et tööstusel on aega ette ennast valmistada, enne kui meetmed kehtestatakse. see on meil võimaldanud retroaktiivselt enneajutisi meetmeid ka dumpinguvastased eeskirjad vastu võtta. mida me teeme ja kus ei ole, tegemist on asjadega, kus ei ole vaja õigusloomelist äh, muutust, aga meil läheb kuu aega aega nende käivitamiseks. me suurendame kirjalike konsultatsioonide hulka, enne kui me ajutismeetmed heaks kiidame. ajutised meetmed võib komisjon vastu võtta ka pärast liikmesriigi informeerimist väga kiireloomulises olukorras. komisjon optimeerib veelgi enam oma sisemenetlust selles osas, mis puudutab vastuste ja küsimuste analüüsiga ning äh, nende vastuste koondamise osas. me samuti loodame, et kaasõigusloojad ja muuhulgas nõukogu äh, kui ka, oleksid kaasatud, kui me kaasajastame kaubandusinstrumente. viimased, äh, viimane moderniseerimine seisnes kaks tuhat kolmteist äh, mittesiduvates juhistes komisjonilt, mille eesmärgiks oli suurendada läbipaistvust ja ettenähtavust võidelda äh, Äh, parandada tõhusust ning äh, äh, ka teatud tavasid paremini raamistada. meil on võimalus teha muudatusi ka praeguse õigusloomelise menetluse käigus vähema kohustuse reegli kaotamine peaks kehtima ka terassektoril, mitte ainult energiasektoris, see on võimalik, kui tahet on. samuti on vaja paremini ära määratleda profiilid, kui me räägime vigastuse määrast, tagamas, et äh, leitakse õige lahendus. mida me saaksime teha lisaks? Äh, ja millega käiksid kaasa õigusloomelised äh, muutused. ja mida tuleks teha kaubandusmeetmete moderniseerimise käigus ja mis nõuavad veel kaks lisakuud? läbi äh, dumpinguvastase menetluse muutmise me teame, meil on olemas teatud tähtajad. samuti konsultatsiooniprotsessid liikmesriikidega peaksid leidma äh, süvalaiendamist ehk teisisõnu, me ei peaks apellatsiooni äh, võimaldama lõppmeetmete puhul komisjon teeb ka ettepaneku äh, järelevalvesüsteemi loomiseks ennetavalt terasetoodete puhul. see põhineb äh, automaatsele äh, süsteemil. seda oleks võimalik kasutada, kui äh, import võib negatiivselt mõjutada Euroopa Liidu enda tootjaid, aga see on nüüd ainult kaubanduse osa meie tegevusest kaubandus aga ei eh, ole see, mis saaks selgitada kõiki neid raskusi, mis meil on tekkinud, siin on veel palju muudki teha selleks, et kaasajastada tööstust ja muuta see konkurentsivõimelisemaks maailma tasandil. ma olen kindel, et paljud teist tunnevad huvi selle vastu, mida eh, teadis selle kohta ütleb ja ma soovitan teil sellega tutvuda lähemalt siis kaks tuhat kuusteist töökava ette ellurakendamine, see on, äh, sellega on pihta katud tööhõive, majanduskasv on meie äh, jaoks prioriteetsed, EFSI on operatiivne ja nüüd me töötame investeerimiskeskkonna parandamise kallal ning äh, selle nimel, et ära kasutada ülemaailmseid võimalusi, ma tahaksin sellest teile hiljemalt pikemalt rääkida. eesmärgiks on toetada ühtset turgu, aidata VKE-sid ja iduettevõtteid, kaotada ära regulatiivsed takistused. terve rida algatusi on praegu ettevalmistamisel ja vastavalt meie ühisturu strateegiale eelmise aasta oktoobrist. minu meelest on ka see kõige olulisemaks osaks üldse investeerimiskavast. tegemist on nii-öelda kolmanda kavasambaga. samuti jätkame digitaalenergiastrateegiaga. esimesed meetmed äh, autoriõiguste digitaalõiguste kohta tulid välja eelmise aasta detsembris, meil on ka kolm ambitsioonikat meetmepaketti, äh, millega tahame välja tulla enne suvepausi. muuhulgas ka tarbijakaitse koostöö määruse ülevaatamine. tarbijakaitse on väga oluline meie jaoks ja me teeme kõik selleks, et ära kasutada kogu äh, ühisturu tegelikku potentsiaali. me samuti jälgime äh, viie äh, raporti tagajärgi, need puudutavad pangaliidu loomist, Euroopa sotsiaalõiguste loomist ja muud. me algatasime konsultatsioonid sotsiaalõiguste kohta eelmisel nädalal ja me plaanime uut oskuste agendat maiks me oleme teinud palju jõupingutusi eh, Pariisi kliimakokkuleppeni jõudmiseks ja nüüd me peame edasi minema järgmiste sammudega. meil on eh, detsembrist ringmajanduse tegevuskava ja me vaatame läbi ka kaks tuhat kakskümmend strateegia ning eh, arvestame siinjuures ka ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega. tahaksin ütelda paar Äh, sõna ka meie investeerimiskava äh, toimimise kohta. ja selle näitamaks, et äh, tulemused on saavutatud. siiani Euroopa Investeerimispank on heaks kiitnud viiskümmend neli projekti EFSI rahastamiseks, see tähendab seitset koma kahte miljardit eurot, nii et viiskümmend neli projekti, seitse koma kaks miljardit rohkem ja üha uusi projekte valitakse iga päev välja. me toetame seeläbi energia, taastuvenergia kasutamist ning süsiniku vähendamist, muuhulgas ka arendustegevus, sotsiaaltaristute väljatöötamine, transport, juurdepääs VKE-dele. Euroopa Investeerimisfond on üle saja viiekümne VKE rahastamise skeemi eh, toetanud ja kokku on rahastatud neid kolme koma nelja miljardi ulatuses. sada kakskümmend viis tuhat VKE-d Euroopas eh, saavad sellest kasu. Eh, me jõuame seega siis ligi seitsmekümne kuue koma ühe miljardi euro investeeringuteni seitsekümmend kuus miljardit. kakskümmend kaks liikmesriiki on kasu saanud EFSist, muuhulgas ka mõned väikesed majandused nagu Sloveenia, Eesti, Bulgaaria ja Horvaatia. avalikud eva-, eraprojektid eh, on saanud tehnilist abi ka Euroopa Investeeringute Nõukogust selle kevadel algatame ka investeerimisprojektide portaali era- ja avaliku sektori jaoks, nii et äh, seal saaks oma projektidele reklaami teha. ja see on miski, mida ka erasektor on soovinud. ja lõpetuseks komisjon jätkab äh, oma ambitsiooniga agendaga ning me tahame äh, olemasolevatest regulatiivsetest ja haldustakistustest jagu saada, luua paremat ettevõtluskeskkonda me äh, ka, analüüsime ka neid äh, raskusi, millega liikmesriigid silmitsi seisavad. kahekümne kuuendal novembril kaks tuhat viisteist kiitsime heaks iga-aastase kasvuaruande, äh, kus no, olid ära toodud ka riigipõhised faktilehed, kus tuuti ära siis olukord investeeringute osas igas Euroopa Liidu liikmesriigi. meil on ka kapitaliturgude ühing ning ühtne digiturg ning äh, ühtse turustrateegia ja energialiit. kahekümne teisel veebruaril komisjon ja Euroopa Investeerimispank avaldasid äh, informatiivse brošüüri selleks, et aidata äh, ka väljaspool Euroopa Liitu olevatel ettevõtetel kasu saada EFSI poolt pakutavatest võimalustest ning äh, ESI fondidest. Need kaks äh, instrumenti täiendavad üksteist. ma tahaksin ütelda ka paar sõna oma ülejäänud tegevuse kohta sellel aastal. Äh, ringmajanduse pake on oluliseks osaks komisjoni kümnest prioriteedist ning see puudutab laiemalt Euroopa Liidu töö ja kasvu kava. see on seotud samuti lähedalt energia- ja kliimapoliitikaga ning äh, praegusel ajal me teame, et me oleme jõudnud tõesti suurte konsensuseni kliimaküsimustes kahe tuhande kolmekümnenda aastaks saavutatava osas. ringmajandus saab siin ainult panustada Äh, eesmärgiks on äh, luua äh, jätkusuutlik ettevõtlusmudel ning parandada seeläbi Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõimet. Euroopa Liit on juba ülemaailmne liider roheliste lahenduste ja tehnoloogiate kasutamisel. kui me suudaksime tõhusamalt ressursse kasutada, vähendada oma sõltuvust äh, Äh, vähestest toormaterjalidest ning äh, kontrolli alla saada hindade volatiilsuse, siis me saaksime seega meie oma konkurentsieelist suurendada. kaks tuhat kakskümmend äh, horisondil ka komisjon on investeerinud üle kuuesaja viiekümne miljoni innovatiivsetesse ringmajandusprojektidesse. lisaks sellele aidatakse jätkusuutlikke infrastruktuuri investeeringuid. me samuti aitame e-, Euroopa Investeerimispangale ja riiklikel pankadel toetada investeeringuid ringmajandusse. samuti eh, on eh, ressursitõhususe valdkond üheks prioriteetseks ning eh, toetame keskkonnapõhiseid projekte ning Äh, toetame samuti üleminekut äh, madala süsinikusisaldusega majandusele. lugupeetud äh, esimees, Horisont kaks tuhat kahekümne kohta veel paar sõna. nagu ma varasemalt olen ka ütelnud, me kõik teame, et Euroopa Liit puutub kokku paljude väljakutsetega, kuid me teame samuti, et teadus- ja arendustegevus tähendab investeerimist tulevikku tegemist on äh, komisjoni poliitika nurgakiviga, mille abil me toetame kasvu ning äh, tööhõivet. nagu te teate, Horisont kaks tuhat kakskümmend on maailma laiem äh, teadusprogramm seitsekümmend seitse miljardit, eelmisel aastal kasutasime ära kaks koma kaks miljardit selleks, et luua EFSI ja juba mõne kuu möödudes on see näidanud, et me oleme suutnud leida Eh, rahastada teadustööd ja innovatsiooni üle kahekümne kahe miljardi osas. kaks kolmandikku eh, neist projektidest on siis seotud ka teadus- ja arendustegevusega. Horisont kaks tuhat kakskümmend seega täidab antud lubadusi. me oleme ligi seitse tuhat kakssada eh, grandi kokkulepet sõlminud ja Euroopa Liidu osalus on olnud kaksteist koma kuus miljardit. see puudutab üle kolmekümne ühe tuhande osaleja seitse tuhat kakssada grandi kokkulepet, seega kaksteist koma kuus miljardit eurot, mis lähevad kolmekümne ühele tuhandele osalejale. see katab enamat kui tuhande kolmesadat grandi kokkulepet Euroopa Teadusnõukogult. töökavade ettevalmistamine ettevalmistamisel on arvestatud viimaste teaduslike andmetega Äh, sidusrühmadega konsulteerimise tulemustega ning Euroopa Liidu prioriteetidega, mille eesmärgiks on äh, korraldada pakkumisi, millel oleks selge mõju. näiteks praeguse töökava raames kuussada seitsekümmend miljardit eurot äh, läheb ringmajanduse ja kaks tuhat kakskümmend tööstuse jaoks sada kolmkümmend üheksa miljardit eurot on asjad interneti jaoks me oleme oma lihtsustatud töökavades rääkinud ka rahastuse võimalustest ja see on äh, pakkunud äh, teatud kindlust planeerimisel. Äh, kokku on esitatud kaheksakümmend neli tuhat taotlust ning taotletud on kokku kahesaja, kahtesadat neljakümne kuue miljardit eurot. lihtsustamismeetmed muudavad selle mm, süsteemi veelgi lihtsamini kasutatavaks horisont kaks tuhat kahekümne hindamine võimaldab meil ähm, kalibreerida ning veelgi parandada Horisont kaks tuhat kahekümne kasutamist äh, veel käesolevaks rahastamisperioodiks. me tegeleme selliste küsimustega nagu Euroopa Innovatsiooninõukogu, kus me oleme äh, otsimas ideesid kõige innovatiivsemate projektideks Euroopas äh, samuti tegeleme füüsilise digitaalmaailma seostega Äh, töötame strateegiatega, mille eesmärgiks on ähm, teadus- ja arendustegevuse reformimine ning äh, samuti tegeleme äh, rände ning ohutusküsimustega. lugupeetud esimees, ma sellega praegu lõpetaksin, vabandan, et nii pikalt rääkisin, aga tõesti, ma katan väga paljusid asju, nüüd üritasin katta peamisi punkte suur aitäh ja aitäh ka selle eest, et teie lähenemine oli niivõrd horisontaalne. nii palju, kui ma mäletan, teete koostööd seitsme volinikuga, nii et tõesti teie portfell on äärmiselt lai. kolleegid, paluksin kõigepealt sõna võtta neil, kes räägivad fraktsioonide nimel ning kaheks minutiks saate sõna, ülejäänud kolleegid saavad minutiks sõna, sest aega on meil vähe ja kõnelejaid on palju. härra Eller, palun EPP nimel Um, <clears throat> could you have the, here, Commissioner, it's hopefully not just a um, structural dialogue, also suur tänu selle struktuurse ja ka konstruktiivse dialoogi võimaluse eest. kahe minutiga on keeruline seda katta. terasega seoses on mul üks konkreetne küsimus. kuidas äh, kaubanduse valdkonnas seoses selle olukorraga, mis on Hiinaga on see seotud ka heitkogustega kauplemise süsteemiga. Euroopa terasetööstus minu riigis on äh, praktiliselt välja suremas. minu valimisringkonnas on äh, heitkogustega kaupluses sada miljonit eurot, mingisugused investeeringud järele ei ole jäänud ja uusi investeeringuid Euroopas näha ei ole. ja põhiliselt siis liiguvad rahad USA-sse. kuidas läheb see kokku selle põhimõttega, mis puudutab ebaõiglast kaubandust ja täiendavat koormat, mis tuleneb heitkogustega kauplemise süsteemist? Horisont kaks tuhat kakskümmend osas ja EFSI osas on mul hea meel selle üle, mida on tehtud VKE-dega ja muudes küsimustes, siin on üks asi, mis minu jaoks on öö, väljakutseks ja see puudutab loovmajanduse kriteeriumit, me lisasime selle kriteeriumi ja minu arvates see on Euroopas suurim sektor, see on suurem kui teras, Äh, või mingisugune muu, see on üksteist miljonit inimest ja minu arvates oleks väga huvitav äh, teada saada, mida me saaksime ära teha selle osas. Uh, suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Brent. suur tänu, aitäh, et kõiki neid erinevaid punkte katsite ja üks ühine nimetaja kõigele on see, et me peame majandust muutma, investeerima oma majandusse ja see, kas saab olema jätkusuutlik või mitte ja sellega on vaja tasakaal saavutada. selles osas EFSI äh, ilmselt väga olulisel määral ei muuda olukorda, nii nagu me kõik lootsime, aga tegemist on olulise vahendiga, et meid aidata ja meie komisjoni põhiküsimus, kui me arutelu käivitasime ja muudatusettepanekuid esitasime ja lõpparutelu pidasime institutsioonide vahel, siis põhiküsimus puudutas jätkusuutlikkust, mitte ainult investeeringuid investeeringute pärast, aga tagada, et investeeringutega ka majandust elavdatakse. see on seotud minu põhiküsimusega sest äh, meil on raske näha, kas me midagi saavutasime, kas me jõudsime sinna ja komisjoni poolt on välja valitud teatud hulk äh, projekte, aga meil on väga keeruline näha näiteks seoses EFSi äh, tulemustabeliga, kas seda kasutatakse enne või kuidas seda kasutatakse, kas meil oleks võimalik selle kohta äh, Eh, infot saada, kuidas neid projekte hinnatakse ja kuidas nad tulemustabelis kajastuvad, see on meie jaoks väga oluline. teine asi, mis puudutab eh, energiatõhusust, see on meie komisjonile väga oluline lihtsam on investeerida suurematesse projektidesse, aga palju keerulisem on paika saada kõik need väikesed projektid, kuidas sellega lugu on. ja teine küsimus puudutab, kuidas see toimib, kuidas need platvormid toimivad ja kuidas on kõik see korraldatud. Prantsusmaal näiteks energiatõhusus äh, eluasemete puhul, kas äh, siin on ka mingeid muid mõjutusi ja minu arvates on igal juhul väga oluline see, et me saaksime õigesti hinnata tulevastel kuudel seda. ja vabandan, et ma viieteist minuti pärast pean äh, lahkuma, aga mu assistent on siin selleks, et vastuseid kuulata, aitäh! suur tänu! proua Kallas, palun liberaalide nimel. suur tänu! väga huvitav oli kuulda teie põhipunkte ja nagu me kõik teame, siis äh, töökohtade majanduskasvu jaoks ja selliste töökohtade jaoks, nagu me tahame, on meil vaja teadus- ja arendustegevust. minu küsimus on väga konkreetne kui Euroopa Liit seisab silmitsi kõikide nende probleemidega nagu praegu, rändekriis ja muud küsimused, on meil sellega seotud erinevad kulud kuidas te tagate, et seda raha teadus- ja arenduse innovatsiooni eelarvest ei võeta, aitäh! suur tänu! härra Maragall Roheliste fraktsiooni nimel, palun! suur tänu, esimees! aitäh asepresidendile selle äh, info eest! mul on mõned väga konkreetsed küsimused kõigepealt üks üldine küsimus. jah, raport on koostamisel, aga mida teie arvate sellest, kuidas äh, tugiasutus töötab, kas see vastab ootustele, kas seda on ka väärkasutatud, kuidas äh, lähe, on olukord portaaliga, kas seda kasutatakse nii, nagu me lootsime ja sarnaselt, nii nagu just ka öeldi, kuidas on olukord tulemustabeliga? Äh, aga nüüd äh, mõned äh, konkreetsemad näited. tahaksin siinkohal mõningaid ideesid välja tuua, näiteks biotehnoloogia programm Hispaanias mis on äh, läbinud erinevaid kontrolle, tõenäoliselt te teate seda äh, juhtumit. kolm äh, projekti Saksamaal, Sloveenias, Slovakkia puhul viissada miljonit, sada miljonit Hollandis ja kõik see on raha, mis on suunatud maanteedesse kas see vastab äh, teie ja meie kriteeriumitele, kui me vaatame EFSI määrust täiendavuse osas? samamoodi näiteks äh, nafta rafineerimistehas Itaalias äh, fifty, viiskümmend miljonit ja lisaks sellele ka Hispaania juhtum. kaks laeva, mis EFSist on saanud rahastust minu arvates on tegemist äh, mitmesuguste näidetega, mis aitavad meil äh, näha seda, kuidas EFSI kriteeriume on rakendatud, on nüüd üks üldisem kriteer-, küsimus. mis on see äh, võimendav ef-, efekt, millele te viitasite, kas see on viisteist korda või mitte, viieteistkordne või mitte? suur tänu, kolleeg! kolleeg Silikliotis, palun kuue fraktsioonini. suur tänu, eh, esimees, lugupeetud asepresident, see, mida meil vaja on, on vaja uusi vahendeid avaliku sektori investeeringuteks selleks, et reaalmajandust toetada. ainult sellisel viisil suudame me kriisist eh, ja majanduslangusest välja tulla ja tagada majanduskasv meie kodanikele selle asemel aga komisjon üritab meid veenda, et tagatised riskide vähendamise osas äh, suurettevõtete puhul. komisjon lubas äh, rahastamist, aga see, mida komisjon päriselt teeb, on see, et kärbitakse olemasolevate fondide vahendeid kuusteist miljardit strateegilisest raamistikust, mis on pärit äh, Horisont kaks tuhat kahekümnest ja Euroopa ühendamise rahastust ja on selgelt näha, et need lähevad juba äh, heal järjel majandustele, mitte sellistesse piirkondadesse, mis on äh, kärpemeetmete tõttu kannatanud, mul on selle kohta konkreetsed näited. kuidas te selgitate järgmist? esimene kvartal kaks tuhat kuusteist aastal Kreeka ja Küpros ei ole komisjoni investeerimiskavas. miks neljakümne kahe taristuprojekti hulgas ei ole neid ega ka kahekümne nelja VKE-de toetamisnimekirjas nende riikide puhul, kus on tugev majanduslangus ja minu riik, kuidas toetab komisjon neid riike, kellel on väga tõsised äh, majanduskasvu probleemid tänu äh, äh, kärpekavadele. EFTD nimel härra Borrelli. jah, suur aitäh. kaks äh, märkust, üritan teha hästi lühidalt. esiteks, lugupeetud asepresident, te rääkisite dopinguvastastest meetmetest ja ma tahaksin küsida, võttes arvesse, et komisjon liigub selle poole, et hinnale antaks ka mm, turumajanduse staatus. ma saan aru, et ettevõtjatele on äh, oluline teha äh, et ettevõtlusega tegeleda oluline, aga kuidas see täpsemalt toimima hakkab, nüüd teiseks me äh, rääkisime Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastamisest ning nende rahadega rahastasime ka EFSit ja oleme suunanud VKE-desse need vahendid see me näeme, et väga palju Horisont kahte, kakskümmend äh, kasutame väga palju äh, just VKE-de poole, aga ma pean ütlema, et tegelikult Itaalias me suudame väga vähe rahastada kõiki projekte, sellepärast et meil ei ole piisavalt vahendeid. olgugi, et tegemist võib olla tõesti tipptasemel projektidega kui me räägime võib-olla poolest miljardist, mitte niivõrd äh, suurtest äh, arvudest, kui te rääkisite, aga kui me paneksime EFSisse äh, horisont kaks tuhat kahekümnest siis pool miljardit selleks, et VKS-id toetada, siis me saaksime juba homme hommikul, mitte aasta pärast neid tegelikult ka rahastada. tegemist oleks tipptasemel projektidega, mis looksid koheselt innovatsiooni meie kontinendil Äh, ja see võiks põhineda siis usalduspõhimõttel ning see võiks äh, kutsuda äh, siia ka välisinvesteerijaid, aitäh. Madam Barbara Kappel on behalf of EN. proua Kappel ENF-i nimel, palun. aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni aseesimees, mulle meeldib väga, et täna alustasid oma dialoogi meiega terasetööstuse teemaga, see on tõesti Euroopa Liidu jaoks praegu väga oluline teema. Euroopa terasetööstus on sattunud väga mitmetesse raskustesse ja äh, üks nendest on kõik dumpinguga seoduv, sada tuhat tonni terasetootmise võimekust on Hiinas ja see teras tuleb Euroopa turule ja ma leian, et seetõttu on väga oluline, et selles vallas rakendatakse meetmeid ning kaasajastatakse kaubanduskaitsemeetmeid ja ma äh, loodan, et te äh, sellega tõesti tegelete ja Euroopa tööstust rohkem kaitsete. terasetööstus äh, on väga oluline tööstusharu, mis on seotud majanduskasvu ja töökohtadega, jutt käib sadadest tuhandetest töökohtadest ja kui me räägime Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast kakskümmend protsenti taasindustrialiseerimist Euroopas, Äh, siis äh, selles äh, aspektis on äärmiselt olulised just need meie suured tööstused ja need on ka aluseks teenuste sektorile kui me räägime, jah, me peame rääkima terasetööstusest ja teine teema, mida te täna rõhutasite, on komisjoni energiastrateegia, eriti energiahinnad. eelkõnelejad on juba äh, rääkinud sellest, et paljud tege-, terasetehased Euroopas lõpetavad tegevuse, sealhulgas ka Austra- äh,, Austrias ja lähevad USA-sse, sellepärast et äh, seal on tööjõukulud madalamad, energiakulud on madalamad äh, ja ma arvan, et siin me peaksime ka ümber mõtlema, kuidas me saaksime oma äh, suuri ettevõtteid tulevikus konkurentsivõimeliseks muuta ja siis digitaliseerimise teema on samuti hulu, oluline ja tahaksin äh, näha, mida arvab äh, komisjon küberkuritegevuse ja blockchain tehnolo-, tehnoloogiast äh, finantsteenuste vallas näiteks, need on väga olulised teemad tulevikku silmas pidades äh, ja niimoodi oleks võimalik äh, tohutult kulusid kokku hoida Äh, niisiis need kaks küsimust ja võib-olla veel üks jäi väike küsimus EFSI kohta. Te rääkisite viiekümne neljast projektist, äh, viiskümmend nendest on seotud energiatõhususe ja taastuvenergiaga ja kõneleja katkestatakse Now colleagues, uh, one minute speeches. nüüd palun uh, üks minut kolleegide sõnavõtuks. kolleeg Mika, palun. Uh, suur tänu, kaks küsimust kõigepealt, mis puudutab terasesektorit, siis aitäh selle info kohta. ajakirjanduses öeldakse, et seda on liiga vähe ja see on liiga tagasihoidlik. näiteks rääkisite sellest, et vähendada dumpinguvastaseid ehm, meetmeid kahe kuuga võrra, aga kas sellest piisab? ning äh, rangemad otsused äh, Rumeenia senati esindajad on siin kohal Rumeenias on teatud huvi Junckeri kolmesaja miljardi kava suhtes ehk siis EFSI suhtes. pankade esindajad on sellesse projekti kaasatud, aga valitsuse esindajad mitte mitte ükski projekt ei ole Rumeenia puhul saanud heakskiitu, kuidas Rumeenia suudaks täita selle puudujäägi oma ja teiste äh, projektide puhul. härra Levanovski, palun. lugupeetud volinik, mul on väga hea meel teie jõupingutuste üle EFSi äh, osas ja mina tahaksin loomulikult teada, mis on EFSi projektide profiil seoses riskiga võrreldes äh, Horisondi projektidega ja mis on geograafiline jaotus projektide puhul aga kui lähtuda üldisemalt, äh, siis ettevõt-, äriettevõtted äh, tahavad selleks, et äh, mida nad tahavad, et olla rahul, siis kõigepealt tahavad nad vähendada bürokraatiat ja bürokraatlikku ebakindlust, seejärel teatud maksurežiimid ja energiahinnad ehk siis, kui te tahate tõesti äh, reageerida meie tööstusele, siis peaksite neile tagama äh, juurdepääsu äh, finantsvahenditele ja regulatiivne raamistik läheb neile veelgi enam korda. aitäh, härra Blanco Lopos, palun. suur tänu, lugupeetud komisjoni asepresident terasetööstus on väga selges ohus, nagu te ütlesite, siis seda ohustab äh, dumping ja ka terase tootmine nendes riikides, äh, kus keskkonnaregulatsioonid on äh, lõdvemad, meil on vaja otsuseid teha lugupeetud asepresident, ma julgustan teid olema ambitsioonikam, me peame kaitsma oma tööstust, palun homses nõukogus võtke vastu otsus ja ma kutsun teid üles äh, ametlikult deklaratsioonile, mis puudutab äh, antidumpingu vastaste meetmete rakendamist Euroopa Liidu välimispiiril ja miinimum, miinimum äh, turuhinda terasele mis peaks olema kohandatud energia tarbimisega. terasetööstus on väga oluline paljudes riikides. minu äh, riigis kuuskümmend kuus tuhat töötajat, mis äh, toob sisse miljoneid. meil on vaja meetmeid ja on vaja neid kohe ja on vaja kohe homsest juba alustada, kui võimalik. aitäh. härra Debaker, kaks kiiret küsimust äh, minu poolt võib-olla volinik suudaks meile täpsustada, mis on rahapoliitika mõju riskiprofiilile projektide valimise puhul. intressimäär praegusel hetkel on põhimõtteliselt null ja see võib riski teatud projektide puhul üle kanda, kus Euroopa Investeerimispank ja EFSI sekkuvad EFSi äh, kohta veel üks täpsem küsimus, te ütlesite, et kaks kolmandikku projektidest on otseselt seotud teadus-arendustegevusega. me näeme, et äh, tavapärasest äh, teadusuuringutest minnakse üle pigem turu-uuringutesse, kas siis kaks kolmandikku rahast läheb sinna siis, mis on tehnoloogia ulatus nende rahastatud projektide puhul, aitäh? proua Kirton Darling, palun. suur tänu, esimees, ja suur tänu äh, komisjoni asepresidendile vastupidiselt sellele, mida on öeldud, mina tervitan äh, Terase tegevuskava, seda viimast äh, kava samuti ja ma tahaksin näha, et see tegevuse osaga ellu viidaks ja ma arvan, et homsel äh, ülemkogul on meie riigipeadel tõesti võimalus mingeid otsuseid vastu võtta ja ma olen teiega nõus, et just nõukogus on vaja näha, et asjad muutuvad, me näeme, et kaubandusinstrumentide kaasajastamine on aastaid juba blokeeritud ja me peaksime valitsuste poole, kes seda blokeerivad, näiteks seda väiksema kontrollimaksu reeglit, et et näiteks Ühendkuningriigi juhul, kui nad äh, oma seisukohast taganeksid, siis oleks võimalik selle protsessiga edasi liikuda ja see on väga irooniline, sest Ühendkuningriik on see, kes on äh, terase hinna tõttu äh, kannatanud kõige enam kuus tuhat töökohta ühes piirkonnas ja see on meie piirkonnale hävitava mõjuga. ja siin on küsimus, samal ajal kui Euroopa majandusse paisatakse teras, siis äh, USA rakendab näiteks äh, Ühendkuningriigi terasele äh, to-, kõrgeid tollimakse. viimane kord, kui USA neid meetmeid rakendas USA turu puhul Ühendkuningriigile, võeti maha ainult tänu Euroopa Komisjoni sekkumisele. kas te tõstatate seda USA esindajatega ja kas te toetate Ühendkuningriigi terast, sest mina ja minu kolleegid teeme väga tugevat kampaaniat selle nimel, et näidata, miks Euroopa Liidus olemine on meie terasetööstusele väga oluline ja see on selge näide selle kohta, kus üheskoos suudame me oma tööstust kaitsta, aitäh! suur tänu, äh, härra Koblitšek, palun! Äh, suur tänu, esimees, mul on kaks küsimust esimene puudutab terase küsimust. kakskümmend aastat tagasi juhtisin ma väikest terasetööstuse ettevõtet. nüüd öeldakse, et see tööstus on oma tegevust lõpetamas ja, ja ka teised ettevõtted on hädas. ja see põhjustab tugevat töötust Äh, nüüd energia vähese süsinikusisaldusega majandus, jah, see on oluline teema, kas volinik võiks meile midagi öelda selle kohta, mis puudutab vesinikupõhiseid programmi, vesiniku kasutamine uueneva energiaallikana. Poola võttis kasutusele kõrge voldiga äh, kõrge pinge ja äh, naabrid mõtlevad samuti sellele ja kas on, kuidas see mõjutab piiriülest äh, liikumist, kas äh, lähtutakse kilovatt-tunnist või millestki sellisest selliste projektide toetamisel ja, ja see on kasutusele võetamas ka Tšehhi Vabariigis. mida komisjon sellest olukorrast arvab? suur tänu, esimees. Äh, väga kena on äh, volinikku näha siin taas kord ITRE komisjonis. mõned märkused ja siis üks küsimus. komisjoni ettepanek terasetööstuse toetamiseks on olulised ja tähelepanuväärsused selle, selle küsimus. teiseks ringmajanduse osas, mis on selle aasta üks olulisemaid põhitegevusi komis-, meie komisjon alustas selle aruteluga täna hommikul ja väga oluline on, et me saame eesmärgid paika panna nii, et nad julgustaksid ettevõtteid innovatsiooni teel ja julgustaksid neid kasutama materjale uusil, uuel viisil ja, ja sellesse on tõesti vaja investeerida. nüüd äh, minu põhiküsimus, mis puudutab Euroopa innovatsioonikeskkonnast, äh, mulle teeb muret see, et me ei ole piisavalt avatud uutele innovatsioonidele eriti mis puudutab jagamismajandust, neid uusi ettevõtluse mudeleid, mõned eh, linnad eh, piiravad Airbnb-d või Uberit ja komisjon on lubanud eh, raamistiku selle kohta, mis on innovatsioonisõbralik selliste majandusvormide suhtes, siis tahaksin teada, mis selle kohta uut on ja minu jaoks on see väga oluline ja see puudutab ka ühisturu küsimust sellega. proua Toia, palun. presidenti aitäh! tahaksin kõigepealt küsida ühte asja, siis teha ka ühe märkuse. küsimus seisneb selles, et äh, puudutab seda, mis äh, te rääkisite ennist, rääkisite palju arvudest, miljarditest ja nii edasi, päris keerukas oli teid jälgida, nii et ma tahaksin äh, täpsustada neid asju ning samuti EFSI tähtajad. ma tean, et kõik on internetis olemas, aga me tahaksime natukene ka teie hinnangut kuulda. sest et raske on mõista, kas meie otsused tegelikult ka äh, lähevad sinna suunas, nagu me tahame, nii et ma tahaksin sellist teiepoolset hinnangut ja nüüd, mis puudutab äh, uurimisprojekte, teadusprojekte, siis ma leian, et me peaksime õige äh, tasakaalu leidma, vastasel juhul võib juhtuda, et tekib killustatus projektide osas ja äh, tegemist on ju suurte vahenditega, nii et me peaksime kuidagi neid koondama. mis puudutab VKE-sid, siis me peaksime olema selektiivsemad ja heldekäelisemad. Äh, paljud jõuavad esimese etapini, aga teisest enam edasi ei saa aga me ei saa ju jätta kõrvale projekte, mis on saanud tõesti väga kõrge hinnangu osas. suur aitäh, proua Maria Spiraki! suur aitäh, et andsite mulle võimaluse küsimuse esitada, suur aitäh, komisjoni asepresident, et te täna siin olete. lugesin täna teie eh, intervjuud ajalehele Le Co eh, ning eh, te ütlesite, et valitsus võib mängida olulist rolli, aga erainvesteeringud on kõige otsustavamad ütlesite te. minu arvates ei ole meil praegu mitte ühtegi sellist projekti äh, Kreekas, mida EFSist rahastatakse, nii et, et minu küsimus on selline, et kas te kavatsete alustada kampaaniat, mis puudutab infopuudust äh, selleks, et erainvestorid ja VKE-d tõesti saaksid teadlikuks EFSist ning minu teine küsimus puudutab täiendavust. Te avaldasite hiljuti teatud suunised, mis puudutavad täiendavust EFSi ja Ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondide vahel ning tahaksin teilt küsida, kas selline täiendavus Äh, kas seda võib kasutada ka selleks, et äh, soodustada näiteks pagulaskeskuste arengut, äh, sellepärast et praegu meil on ju piirid ees, me ei tule toime pagulaskriisiga. proua Werner, palun. lugupeetud asepresident, veel mõned märkused Hiina teemal Eh, Hiina agressiivne majandusekspansioon puudutab väga paljusid eh, majandusharusid, mitte üksnes terasetööstust, eh, vaid ka näiteks päikesepatareide tööstust ja paljusid teisi ekspordile orienteeritud tööstusharusid. komisjon on sellele reageerinud, see on minu arvates hea, aga me ei peaks üksnes reageerima, me peaksime ka tegutsema. mina olen veendunud, et seetõttu on, meil on vaja tööstusstrateegiat, mis lähtub selle et eh, kuidas me eh, majanduse saame siin Euroopas eh, hoida ja seda süvendada ning meil oleks vaja sellist poliitilist teatist tööstusteemal, mis tagaks just nimelt sidusa Euroopa tööpoliitika, me peame silmas pidama seda kahekümne protsendi taasindustrialiseerimise määra ja mis puudutab terasetöörust, terasetööstust, kas teist te Äh, leiate, et kui, äh, äh, kas meil oleks võimalik seda sektorit kuidagi kriisist välja aidata? ja kas Euroopa Komisjon on kasutanud juba kõiki olemasolevaid võimalusi, et seda sektorit kriisist välja aidata? aitäh! kolleeg Sorinio järgmisena aitäh, lugupeetud president, esimees volinik vabandust, teie vastutate töökohtade eest ja me üritame Euroopas luua rohkem töökohti, aga meil ei õnnestu ligi meeditada piirava, piisavalt investeeringuid ja meie tööstus on ohus. kui te vaatate soovitusi meie riigile osas seoses Euroopa poolaastaga, siis seal rõhutatakse ka, et meil on vaja strukturaalseid muutusi Euroopa majanduses sest et ilma selliste muutusteta ei suuda me kõrvaldada neid makromajanduslikke tasakaalu nihkeid, mis meil praegu on. aga kui me räägime järjekindlusest ja sidus, sidususest, siis väga paljud ettepanekud äh, sisaldavad endas tasakaalu nihkeid. Nad oska-, kui äh, tugevdavad neid tasakaalu nihkleid, mis, nihkeid, mis meil on, nii et, et meil on selline äh, nõiaring, kus inimesed jäävad järjest vaesemaks ja meil ei ole sellist ringi, kus inimesed muutuksid järjest rikkamaks Ehm, majandust ja majanduskasvu ei ole võimalik saavutada nii kiiresti. ja lugupeetud komisjoni asepresident, annan teile nüüd võimaluse vastata, ütleb esimees. aitäh, härra esimees, aitäh teile, lugupeetud parlamendisaadikud. minu arvates oleks mõistlik küsimused ja vastused kokku võtta, sellepärast et meil ei ole väga palju aega. alustaksin kõigepealt sellest, et tahaksin tänada paljusid saadikuid Äh, näiteks proua Spirakit, äh, kes ähm, on aidanud äh, edastada sõnumit selle kohta, mida EFSI teeb ja mis on EFSI eesmärk, kuidas EFSI-t on võimalik kasutada ning kuidas ühendada EFSI-st saadavaid vahendeid ja muid vahendeid. meil on vaja selliseid sõnumikandjaid kõikides riikides ja ja mitte ainult riikides, vaid ka regioonides, sellepärast et kui te vaatate neid riike, mis ei ole EFSI-sid veel kasutanud, Kreeka, Küpros, Rumeenia ja võib-olla veel mõned riigid, eh, eh, siis kakskümmend kaks riiki on siiani EFSI vahendeid kasutanud. mida me hetkel siis teeme? meie esindused nendes riikides eh, üritavad tõhustada oma tegevust Äh, Miguel Terso, kes istub siin minu kõrval, kes töötab minu kabinetis, ta käis hiljuti just möödunud nädalal Rumeenias, et arutada sealsete võimudega asju ja selgitada, kuidas EFSI vahendeid on võimalik teiste vahenditega ühendada ja samuti kõneles ta pankade esindajatega, sellepärast et äh, kui vaadata naaberriigid, näiteks Bulgaariat, siis Bulgaarias on juba neli erapanka, mis on äh, EFSI baasil raha leidnud ja nüüd rahastavad VKE-sid. nii et, et eh, paljudel juhtudel on probleemiks infopuudus, mõningates riikides eh, on puudus inspiratsioonist või tahtest projekte välja mõelda aga kõige kiirem vahend, kuidas EFSI vahendeid kasutada, on saata siis äh, sõnum kohale, öelda pankadele, et kui te tahate oma VKE-dest kliente paremini äh, teenindada, siis äh, riskiraha on olemas. erapangad teevad oma töö. ning siis loomulikult on meil vaja häid projekte, kas siis avaliku erasektori projekte või erasektori investeerimisprojekte Need riigid, mis EFSist kõige rohkem kasu saanud on, nendes riikides on alati inimesed, kes on väga huvitatud EFSi kasutamisest. ja nemad edastavad seda sõnumit erasektorile, et uued võimalused on olemas. nii et, et meie huvides on aidata liikmesriike ja aidata regioone eh, EFSi, ergitada neid EFSit kasutama, ma Äh, kohtun liikmesriikide esindajatega, paljude inimestega erinevatest regioonidest ja selgitan neile ikka ja jälle, kuidas EFSist saaks kasutada. nüüd terasesektor. Äh, suur aitäh nende äh, märkuste ja kommentaaride eest. Te ütlesite, et me peame jõud ühendama ning veendma liikmesriike Äh, kaasajastama kaubanduskaitsemeetmete paketti. ma tõesti loodan, et kõik siin saalis edastavad selle sõnumi oma riigi valitsusele, äh, sõnumi, et nüüd on aeg olukorras edasi minna, sellepärast et muidu ei suuda me oma seisukohti enam kaitsta ülemaailmses kaubanduses. samas meil on reegel, et dumping ei ole ain- või põhimõte, et dumping ei ole ainus probleem, kui me võrdleme Euroopa terasetööstust ameeriklastega, siis ameeriklased on palju energiatõhusamad. ning seetõttu on nende tootmiskulud madalamad me peame julgustama oma äh, äh, terasetööstust investeerima oma tulevikku ja me peame julgustama ka valitsusi vähendama energia maksustamist kui vaadata erinevusi liikmesriigiti, siis need erinevused on tohutu suured energia maksustamise vallas ja, või energia hinnas üldisemalt. energiaturuliit äh, võib keskpikas ja pikemas perspektiivis aidata, aga on väga palju selliseid liikmesriikide tasemel rakendatavaid meetmeid, millega saaks tingimusi äh, võrdsemaks muuta ja ka härra Levanovski küsimus, jah, see, mida te ütlesite, on äärmiselt oluline ning seetõttu mina leian, et investeeringute kava kolmas sammas on veel olulisem kui EFSI. kolmas sammas äh, tähendab ühisturuprojekte, aga ka seda, et juhitakse tähelepanu investeerimistõketele erinevates liikmesriikides, sest kõikides liikmesriikides on need tõkked olemas ja me aitame neid tõkkeid kindlaks teha ja neid kõrvaldada Ameerika olukord on meie olukorrast üsna paljuski erinev, aga kahjuks ei ole mul võimalust siin üksikasjadesse laskuda mitte üksnes teras, äh, terasesektoris, vaid äh, ka teistes energiamahukates äh, sektorites võime kasutada samu meetmeid, nii et, et ärgem keskendugem ainult terasele, vaid vaadakem energiatõhus, mahukate energia, energiamahukate tööstusharude tulevikule Euroopas, sest meil on vaja, et meil tootmine toimuks Euroopas ja me peame rõhuma ringmajandusele. proua Kallas küsis, kuidas saame tagada, et kärpeid ei tehta või et äh, raha ei võeta teadusuuringuteks võetud vahenditest. Äh, mõnikord on tõesti väga lihtne teadusuuringute ja innovatsioonivahendeid kärpida teiste infrastruktuuri või äh, teiste kuluallikate arvelt, sellepärast et need kulutused ei ole materiaalsed. ja ma tean, et siin komisjonis on väga palju inimesi, kes näevad prioriteete teisipidi aga ei tea, kas liikmesriigid asjasse samamoodi suhtuvad. Äh, nõuandeplatvorm toimib väga hästi, juba üheksakümmend taotlust on esitatud ja kaks kolmandikku nendest taotlustest tulevad eraettevõtetelt, kes tahavad saada et, nõu selle kohta, kuidas Euroopa vahendeid kasutada või kuidas parandada oma projektide kvaliteeti. nii et, et näib, et see platvorm äh, toimib päris hästi aga loomulikult peame seda reklaamima. projektide portaal on samuti oluline ja käivitame selle paari nädala pärast. Äh, projektide portaal, see mõte tuli äh, erainvesteerimispankuritelt kes äh, ütlesid, et nad tahaksid Euroopa inve-, infrastruktuuri rohkem investeerida, aga raske on leida häid projekte ja nad küsisid, et miks me ei loo sellist Euroopa veebilehte, kuhu projektide arendajad saaksid oma projektid üles riputada ja nüüd paari nädala pärast me sellise portaali ka avame ja peame kasutama ka raha, et äh, seda reklaamida äriinimeste veebilehtedel ja ajakirjades ja jällegi meil on vaja teie äh, abi kui te näete, kuidas see toimib, levitage seda sõnumit oma koduriikides, eh, levitage seda sõnumit valitsuse, erasektori hulgas, kui te tahate paremat konkurentsi eh, teie projektide rahastajate vahel, siis eh, saatke oma projektid komisjonile ja me paneme need veebilehele üles. nii et, et kui see portaal tegevust alustab, vaadake seda ja levitage seda sõnumit Äh, kordistusefekt on kuskil seitseteist ja VKE-de poole pealt on see üsna suur, on suurem, äh, projektide poole pealt väiksem, aga see sõltub ka nõudlusest ja sellest, mida me täpselt vaatame. Äh, teadus- ja arendustegevus, Horisont kaks tuhat kakskümmend investeeringud ma olen kindel, et kaks koma kaks miljardit Horisont kaks tuhat kakskümmend, kahekümnest EFSisse äh, toob palju rohkem kasu teadusuuringutele kui see kaks koma kaks miljardit esialgselt. aga kui see kaks koma kaks miljardit oleks kujutatud ainult alusuuringutele, ülikooli tasandil tehtavatele uuringutele, siis oleks tõesti kaks koma kaks miljardit alusuuringutesse nüüd kasutatakse seda raha ka rohkem rakendusuuringuteks ja rohkem turupõhisteks uuringuteks, see on tõesti hea. ja me kõik teadsime et tegelikult, et niimoodi läheb. aga igatahes äh, innovatsiooni äh, rahastamise maht on nüüd palju suurem. on positiivseid aspekte, on negatiivseid aspekte, sõltuvalt sellest, mida te kõige olulisemaks peate jah, edes on tehtud ettepanek, et, et heitmetega kauplemise süsteem ja kaubandus on omavahel tihedalt seotud. mida rohkem Euroopas toodetakse, e, seda kehvem on kliima põhimõtteliselt. E, heitmetega kauplemise süsteem peaks võrdsed tingimused looma. nüüd e, saame Äh, kaasata väga paljusid teisi sektoreid peale terasesektori, mis seisavad silmitsi globaalse konkurentsiga, kus hinnad pannakse paisse globaalselt ja need on, sektorid on sattunud sama raskesse olukorda nagu terasetööstus praegu. niisiis, me peame tegema kompromisse ja teie ja nõukogu otsustada on see, milline on sobiv kompromiss, aga ma loodan, et me leiame vastutustundliku kompromissi selles mõttes, et äh, rasketööstusettevõtted siiski saaksid Euroopasse jääda. projektide jätkusuutlikkus mul ei ole eriti palju öelda individuaalsete projektide kvaliteedi kohta, nagu te teate, komisjon ei vali neid projekte välja. me oleme lubanud, et me ei sekku projektide väljavalimisse. tulemustabel annab siis äh, tagantjärele pildi investeerimiskomisjoni tööst, sellest, kuidas projekte välja valitakse ning Euroopa Investeerimispank annab hiljem meile aru, ning ka Euroopa Parlamendile äh, kõigi nende tegevuste kohta. ja nemad hindavad ka siis põhjalikult nende projektide ja tulemuste kvaliteeti. praegu on võib-olla veel liiga vara midagi öelda ja ma ei tahaks hakata seetõttu üksikuid projekte kommenteerima. Äh, geograafiline esindatus, äh, kõige suuremad EFSI tulusaajad on Itaalia, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ma ei mäleta täpselt, millises järjekorras ning nagu ma ütlesin, on kakskümmend kaks liikmesriiki, kes on EFSI vahendeid kasutanud, aga meil on ka riike, millega on probleeme ning seetõttu meie eh, ja inimesed Euroopa Investeerimispangast eh, üritame liikmesriike aidata. ja kordan seda, mida ma ütlesin, me vajame teie abi kui te vajate täiendavat infot, oleme valmis teile seda andma. pöörduge meie esinduste poole meie liikmesriikides. Äh, üritused, äh, mida korraldatakse rahastajatele, ettevõtjatele, investoritele, äh, need on vajalikud selleks, et teadlikkust tõsta ja Kreeka, äh, mul on väga hea meel, et me oleme suurendanud oma kohalolekut Kreekas e, investeerimispank on saatnud rohkem inimesi Kreekasse, et leida hea, häid projekte, see on tõesti väga oluline, et me sellised projektid leiaksime. aga me peame keskenduma erasektorile rohkem kui valitsustele. näiteks Kreekas olen kohtunud väga paljude töösturitega, iga kord, kui nad äh, Äh, kuulevad esmakordselt, et neil ei ole vaja valitsuse heakskiitu, kui nad tahavad EFSist rahastamist. see on iga kord neile uudis. nii et, et väga palju tööd on veel vaja ära teha. Veebs, veebileht, meil on äh, suurepärane EFSi veebileht, seal on kõik projektid üleval ning äh, kui ma EFSit äh, reklaamin, siis ma olen viidanudki nendele projektidele, sest see tõstab teadlikkust, näitab, mida teised on teinud ja me võib-olla saame sama teha. platvormid. on kaks-kolm platvormi ning see on üks äh, võimalikke suuri väljakutseid. kui mul oleks aega, siis ma saaks põhjalikumalt selgitada, millised platvormid meil on, aga äh, Eh, minu jaoks on oluline, et platvorm oleks nii palju kui võimalik, sest see on eh, võimalus kasutada EFSI vahendeid väiksemateks projektideks ja nüüd äh, äh, ühismajandus, kollektiivne majandus. meil on plaanis koostada suunised selle kohta, kuidas Euroopa Liidu reeglid kehtivad selle ühismajanduse vallas, see on tõesti väga oluline teema. ja mina isiklikult tahan olla ajaloo õige poole peal. Need koostööl põhinevad äh, ärimudelid tulevad turule, meeldigu see meile või mitte ning me peame kaaluma, äh, kas äh, midagi, mis on loodud seitse aastat tagasi ja see on vastuolus kaasaegsete ärimudelitega, kuida-, kumba me siis soovime kaitsta, uut majanduskasvu või neid äh, vanu reguleerivaid äh, norme. Äh, nii et, et me peame olukorda tõesti selgitama, et liikmesriigid võib-olla kaaluksid, et võib-olla on mõistlik muuta neid reegleid, mis ka tapavad uusi ärimudeleid ja majanduskasvu võimalusi ja lõpetuseks seirepoliitika ja riskiprofiil ma arvan, et niimoodi suudame vähendada investeerimispanga riski ning ja selle küsimuse kohta mul rohkem midagi öelda ei olegi. sellega ma tõenäoliselt lõpetan ja kui teil on veel täiendavaid küsimusi, siis olen alati äh, Äh, valmis vastama, saatke mulle äh, meil või, või, või kohtume ja jätkame oma koostööd. suur aitäh, härra asepresident ja suur aitäh sellise väga horisontaalse lähenemise eest äh, nagu te nägite, isegi meie saadikud soovivad tõesti arutada teiega kõiki teemasid, mitte ainult EFSit mis hetkel on võib-olla kõige olulisem, aga tahame rääkida ka lihtsustamisest, terasetööstusest, Horisont kaks tuhat kahekümnest, heitmetega kauplemise süsteemist, Hiina probleemidest ja ma-, turumajandusest, konkurentsist USA-ga. nii et, et on äärmiselt oluline, et me uuesti kohtuksime, sest see ei ole meie raske töö lõpp ja suur aitäh, et te täna siia tulite ja asju meiega arutasite, aitäh! Thank you. Uh, dear colleagues, we go to the, to the next uh, topic on our head kolleegid, lähme nüüd järgmise uh, küsimuse juurde meie päevakorras. ja meie eesmärgiks on siin muuta elu uh, paremaks meie ettevõtetele ja tööstusele. me tahame, et tööstus ja, ja ettevõtted äh, elaksid kiiret elu meil. Hello, ah, easy, easy life is not easy question. Easy life for... see ei ole üldse lihtne, see ei ole lihtne ei meie tööstusele ega mm, ettevõtetele. ja ettekande teeb direktor Valentina Superti, kes on Euroopa Liidu komisjonist ja tema on Grove peadirektoraadist. sest siin me räägime konkurentsivõimest investeeringutest, nende konkurentsivõimest, töökohtade loomisest ning majanduskasvust. seega meile pakub väga suurt huvi see raport, palun. So much, Mr. Äh, äh, suur aitäh, lugupeetud äh, president, esimees, vabandust, ja tere pärastlõunat teile ja kõikidele teistele, lugupeetud saadikud minu jaoks on tegemist äh, tõesti suure auga siin viibida ja eriti pärast niivõrd kõrge Euroopa Liidu Komisjoni ametniku siin viibimist. loodetavasti ma suudan teie ähm, ootustele, ootused täita. aga ma peaksin ennast lühidalt tutvustama, minu nimi on Valentina Superti, olen ressursside direktor äh, Grove peadirektoraadis tegelen kõikide nende asjadega, millest täna räägime, ühisturu vahe, tööriistad. ja minu kõrval on ka üksuse ähm, vastutav töötaja. miks? Äh, ma tunnen nii suurt heameelt selle üle, et ma täna siin viibin, seda just seetõttu, mis te just ütlesite, lugupeetud esimees väga oluline on, et siseturg, mis äh, on mootoriks, mille abil me edendame kasvu ja tööhõivet, toimiks tõhusalt ja ladusalt. ja muidugi seda on kergem ütelda kui saavutada. aga ma tahaksin täna siin äh, Äh, teiega rääkida teatud küsimustest ja tahaksin ka teiepoolset toetust teadlikkuse tõstmisel. nimelt meil praegu Euroopa Komisjonis on teatud tööriistad, mis juba muudavad ettevõtete elu lihtsamaks. Äh, tahaksin toonitada, et need on mõeldud eelkõige just VKE-dele ja Euroopa kodanikele. millest me siis räägime? me ei räägi, me, me ei räägi klassikalisest siseturu äh, äh, seadusandlusest, me ei räägi mänguotsijate ohutusest ega meditsiiniseadmete äh, direktiivist ega muust sellisest. ja me ei räägi ka jõustamismenetlusest me ei lähe rääklikest äh, menetlustest, mida saab käivitada komisjon, kui on tekkinud äh, rikkumine, need on siis rikkumismenetlused, ei, me räägime praktilistest vahenditest, mida saavad kasutada ettevõtted ja kodanikud. ja mida siis saab kohapeal kasutada ma ei taha teid tüüdata, ma hästi lühidalt räägiksin neist äh, tööriistadest. me räägime esmalt sellest, et tuleb kodanikke teavitada Euroopa Liidus kehtivatest ühisturu meetmetest. meil on olemas äh, selline veebiportaal nagu Your Europe, kus on žargoonivabalt kättesaadav paljudes keeltes teave kodanikele ning VKE-dele, sellepärast et VKE-d on just need, kellel ei ole vahendeid, et äh, alati reegleid hästi teada, neil ei ole raha advokaatide ja muu sellise jaoks, nii et me pakume neile lihtsat äh, teavet ühisturu kohta. seejärel me räägime ka liikmesriikide võimude ja komisjoni vahelisest suhtlusest äh, seadusandluse rakendamisel. tegemist on siis IMI-ga ehk eh, siseturu infosüsteemiga. tegemist on teisisõnu meie andmebaasiga, mida me kasutame selleks, et ellu rakendada kümmet eh, õigusakti, lähetatud eh, töötajate direktiiv, teenuste direktiiv, kultuurikaupade tagasitoomine ja nii edasi ja paljud teised on veel töös tegemist on informaatilise vahendiga, mis aitab vahetada teavet ja aitab eh, kohandada Euroopa õigust. kolmandaks, solvit. mis asi on solvit? solvit on mehhanism, võrk mis ühendab liikmesriikide võime ja komisjoni ja selle eesmärgiks on üritada lahendada vaidlusi, kui tekivad probleemid ühisturu seadusandlusega. ja mida me siis teeme? me saame taotlusi läbi Solviti ja me tagame, et kontakt on loodud näiteks ühest küljest Poola ja teisalt Saksamaa vahel nii et nende kahe riigi võimud saaksid äh, probleemi omavahel ära lahendada, ilma et nad peaksid selleks minema äh, kohtumenetluseni. seega siis, äh, nagu näete, on tegemist kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanismiga. neljandaks, võrdlustabel, mis see on, see on ka jällegi mehhanism, millega me suudame, mille abil me saame äh, võrdleva ülevaate liikmesriikide tulemuslikkusest ühisturul. et põhimõtteliselt me saame siis teada, kellel läheb hästi, kellel vähem. ma teen hästi lühidalt, sellepärast et meil on ka video, mis tõenäoliselt palju paremini selgitab teile, millega tegemist nüüd aga minu esimene sõnum teile seisneb selles, et komisjonis ega liikmesriikides me oleme teadlikud sellest, et need tööriistad töötavad väga hästi. aga neist peaksid inimesed olema veelgi teadlikumad ja me olemegi siin sellepärast, et kuna teil, me teame palju kont-, kontakte oma valimisringkonnas ja nii edasi, siis te saate levitada infot selliste tööriistade olemasolu kohta. ja muuhulgas tahaksin samuti toonitada, et need tööriistad on kasulikud erinevate komisjoni algatuste puhul, nagu äh, digitaalne ühisturg ja ka siseturu puhul, sellepärast et kui me viitame ühtsele digitaalsele sisenemispunktile, mis saa-, mille läbi saab siis eh, eda-, teavet eh, digitaalturu kohta ja Solvit seda mainitakse ka ühtse turu strateegias ning seda mainitakse samuti konkurentsinõukogu järelduses, järeldustes eelmise aasta lõpust. meie jaoks on oluline siinkohal veelgi parandada Solviti kasutamist, sellepärast et tegemist on lihtsa viisiga tagada, et äh, ühisturg ikkagi toimib ka tegelikult. ja selleks ei ole vaja ilmtingimata pikki kulukaid menetlusi nüüd ma võib-olla praeguseks lõpetaksingi. ja kui nõustute, siis saame nüüd videot vaadata. ja kui teil on küsimusi, siis me üritame neile vastata. ja palun aidake meil siis teavet levitada. suur aitäh! ma kutsuksin teid nüüd üles filmi vaatama, palun!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 suur aitäh, kas ongi kõik? kolleegid, te saate nüüd sõna. kolleeg Rüübik, palun. Äh, aitäh ma arvan, et meie jaoks on äärmiselt oluline, et me kodanikega paremini suhtleksime ja mina tahaksin teada, kas on statistikat äh, sotsiaalmeedia kohta, selle kohta, äh, kui palju äh, ühendust võetakse, kui palju kodanikud selle kõige vastu huvi tunnevad, kas selle kohta on statistikat, mina leian, et oleks äärmiselt oluline, et me näeme, millistes riikides neid vahendajaid ei kasutata, kus äh, Äh, infot puudu, on äh, äh, kui meil on siin see selline asjade lahushoidmise strateegia, väga oluline on, et me suudaksime üksteisega paremini suhelda ja vähe, vaja oleks välja selgitada, kus me ei suhtle või suhtleme liiga vähe, aitäh. kolleeg Kohlitšek. suur aitäh ja palun kohe Kohlitšek. Hodně často si lidé stěžují na jah, inimesed tihti kurdavad halduskoormuse üle ja väidavad, et seda on liiga palju. liiga palju on äh, ebavajalikku halduskoormat. kas te võtate meetmeid selleks, et seda koormat vähendada? Very much, kolleeg Kelly. palun, härra Kelly aitäh. ma olen juba mõnda aega arvanud, et me oleme halvimad PR-i ametid, sest me teeme palju head tööd, aga meid kritiseeritakse nii kõvasti. ja enamasti ehm, meie, me peame ikka lootma jääma ainult iseendile, et meie sõnum kohale jõuaks. tahaksin tänada teid selle suurepärase filmi eest, mis näitab, mida Euroopa Liit teeb. ma tahaksin rohkem selliseid asju näha. eriti võttes arvesse tulevatest rahvahääletust, kui me vaatame nüüd neid kumulatiivseid arve, siis me näeme, et tõesti väga palju head tööd on tehtud ja abistatakse palju kodanikke. kui paljud kodanikud aga tegelikult teavad, et selline asi olemas on? me peame seega vaatame, kuidas me suudaksime sõnumi viia kõigile, kõigini. üks asi on see, et me tegutseme, aga teine asi on see, et inimesed oleksid sellest teadlikud, ehk siis millised on teie kavad nüüd edasi töötada ja jõuda nii kaugele, et äh, tegelikult teod ja faktid jõuaksid ka kodanikeni. ning äh, et nad teaksid, mis Euroopa Liidus olemas on. Thank you very much, kolleeg. aitäh, härra Kelly, kas on veel sõnavõtusoove? võib-olla küsiksin üldisemat laadi küsimuse volinik Barnier paar aastat tagasi, ütleksime seitse aastat tagasi siis, astus ametisse komisjonis. meie siin täna rääkisime ühisturust ja me ei räägi reformidest liikmesriikides, vaid meile pakub huvi ühisturg. ja see oli ka üks Barnier tegevusvaldkondi. kas te võiksite ütelda, ja ta võttis endale kaksteist kohustust ja milline neist kohustustest intellektuaalomandi õigus või midagi muud. siin on väga paljusid asju mainitud. volinik võiks ametis öelda isegi, et liiga keerukas on vastata sellele. aga meie jaoks on huvipakkuv me tahaksime teada, kui kaugele me oleme jõudnud siis nende kaheteistkümne kohustusega ühisturu suunal. seitse aastat tagasi eh, me tuvastasime sada viiskümmend eh, puudujääki ühisturul. kuidas teie suhtute see, neisse? sest me räägime palju ettevõtetest, tööstusest, sellest, et äh, tööstuse ettevõtete elu tuleb kergemaks muuta. võib-olla on see küsimus liiga keerukas. aga alustagem siis vastustega, palun. Uh, um, see näitab, et uh, see teema on tõesti väga huvitav ja asjakohane. kõigepealt aitäh küsimuste eest. kas te kuulete mind? ahah, kõik on korras, tehnika toimib. ma üritan vastata nii palju, kui suudan. mis puudutab arvnäitajaid, siis aitäh selle eest, et küsimuse esitasite esimesel tasandil teame me seda, et need vahendid on väga edukad. ja peale seda koosolekut võin teile edastada kõik vastavad arvud, näiteks ma võin teile öelda, Your Europe osas oli kaks tuhat päringut, kaks tuhat viisteist Solviti puhul sada, kaks tuhat juhtumit kus oli võimalik enam kui kümne tuhande teabevahetuse toimimine tagada. Need näitajad on olemas ja sellest me näeme, et need vahendid on üldiselt äh, edukad ja need näitavad seda, et kui kodanikud ja ettevõtted neid kasutavad, siis rahulolu määr on väga kõrge. ja see on meie lähtepunkt. seda öeldes ja see on äh, samuti seotud ähm, teie küsimusega väljakutse, mida on loomulikult mitmeid, aga ma üritaksin vähemalt kaks välja tuua. esimene puudutab seda, et jah, äh, vahendid on edukad, kui neid äh, teatakse, aga lisaks sellele, kui paljud Euroopa kodanikud tõesti teavad neid vahendeid ja me peame ausalt ütlema, ja ausad olema endaga ja välja ütlema, et on veel väga palju vaja ära teha. ja asjakohaste märkuste puhul jah, seda ei ole võimalik videoga lahendada, nagu te ütlesite, ilmselgelt mitte seda öeldes, aga ma leian, et on kõigile meile mõistetav et selle video näitamine teile olulisele parlamendikomisjonile on üks element mitmetest tegevustest, mida meie plaanime teha äh, selleks, et teadlikkust suurendada. me oleme juba käinud IMCO komisjonis, juurikomisjonis ja nüüd on meil suur au teie komisjoniga ja mida rohkem me seda saame teha, seda enam rahul me oleme. ja kõik see loomulikult äh, võimendab ähm, seda mõju. ja igalühel teist on võimalus äh, infot edastada. ja loomulikult oleme ka väga pühendunud selleks, et äh, Euroopa Komisjoni siseselt tööd teha selleks, et optimeerida seda viisi, kuidas need vahendid äh, ja nendega seonduv info välismaailma satub. me peame mõtlema kaasaegsemalt ja tulevikku vaatavalt kui äh, mõni aeg tagasi. näiteks peame kasutama sotsiaalmeediat ja teatud rahvastiku hulgas ma näen ka seda oma laste pealt, et eh, nad eh, sotsiaalmeedial on eh, neile suur mõju ja seal on suur potentsiaal. ja nüüd see, mis on seotud selle koormusega, lihtsustamine ja selgus, see puudutab ka seda, kuidas neid kõiki ühendada, kõiki neid vahendeid, mis meil on, selleks, et see sõnum, mis me edastame, oleks äh, lihtsam, äh, selgem meie kodanikele mõistetav. ja see on äh, tihedalt seotud komisjoni lipulaeva algatusega, mis puudutab digitaalse ühtse turu strateegiat, aga ka see ühtse turu strateegiat ja minu arvates volinik, kui ta siin käis, siis ta selgitas ka neid erinevaid töötasandeid. digitaalne portaal, me äh, töötame selle ettepaneku osas, mis on äh, loomulikult minu pädevusalast äh, laiem, aga igal juhul on meil ettepanek selleks, et äh, teave, mis komisjonist välja läheb kodanikele ja ettevõtetele ja ka see, et see nii-öelda portaal või portaal või sisenemispunkt erinevate vahendite kasutamiseks on võimalikult lihtne ja hästi kasutatav, kui vähegi võimalik ehk siis eh, ühtne lähenemine ühtse turu eesmärkidele ja me loodame, et ma osaliselt vastasin ka sellele, mis puudutab eh, halduskoormust. nüüd eh, teema, mida ma peaksin omalt poolt rõhutama, mis on seotud kolleegi küsimusega, mis puudutas, mida, mille teema osas, mida ma, mille eest ma teda tänan, see puudutab äh, strateegilist kasutamist äh, teabe osas, äh, mis meile laekub, sest läbi nende vahendite saame me teavet, mida me saame järgida ja mille osas me saame teha võrdlusi ja järeldusi. tooksin teile ühe näite. Solvit ja mitteametlik äh, vaidluste lahendamise mehhanism on osa tööst, mitte ainult äh, selleks, et ta iseseisvalt äh, toimiks, aga me oleme nüüd alustanud ka sealt teabe kogumist selle kohta, mida seal tegelikult, mis info seal liigub, selleks et saada süstema-, teha süstemaatilisemaid järeldusi eriti seoses sellega, mida me näeme, mida me peame struktuurseteks äh, juhtumiteks, mis on kahjulikud Euroopa turu toimimise osas nii palju selle kohta, nüüd äh, mis puudutab seda kahtteist tegevust, see, millele esimees Puusek viitas, on ühtse turu akt, kaksteist äh, tegevust, kaks kaheteistkümnest on saavutatud ja prioriteet on äh, ühtse turustrateegia rakendamisele sest küsimus on selles, et volinik Barnier alustas seda tööd ajal, kui ta vastutas ühtse turu eest, kui Tajani vastutas tööstuse eest. ja tõesti, ta alustas tööd selle ühtse turu akti osas, äh, sellega seonduva ettepanekuga, aga nüüd eriti just äh, selle tulemusel, et äh, siseturu varasem osa on kokku viidud tööstuse valdkonnaga ühte portfelli Junckeri komisjonis, siis äh, see, mis äh, nüüd on see mm, asjakohane poliitikadokument selleks, et saavutada ühtse turu eesmärgid, on ühtse turu strateegia. ja, ja see on see dokument, äh, millele me peaksime viitama poliitika küsimustes. nagu volinik Pjankovska on öelnud ka teie komisjonile, siis on kolm põhieesmärki selleks, et süvendada eh, ja parendada ühtset turgu. esimene, luua muid eh, täiendavaid võimalusi ettevõtetele ja kodanikele. teine puudutab eh, majanduse tööstuse kaasajastamist see on samuti osa ühtse turu strateegiast, aga kolmandaks, mis on väga oluline ja see on seotud sellega, mida me täna siin ütleme, puudutab äh, tegutsemine koha peal. ja ma loodan, et äh, rääkisin midagi kasulikku. aitäh, suur tänu, proua direktor. meil oli täna äh, kontakt ka mm, majanduskasvu peadirektoraadiga mitteametlikul viisil ja aitäh, et tulite siia, aitäh mm, teie äh, sõnavõtu eest, video eest ja vastuste eest. ja aitäh selle eest, et ettevõtete ja tööstuse elu paremaks üritate muuta. ja hoiame silma peal sellele, mis äh, Äh, vastas peadirektoraadis edaspidi toimub. aitäh, mina olen see, kes tänab teid kuulamast ja aitäh, et võtsite aega meiega suhtlemiseks, me oleme alati valmis äh, teiega koostööd tegema, kui soovite. suur tänu ja nüüd äh, tööstus neli punkt null. ettekanne tuleb Jan Schmidtilt konsultatsioonifirmast S CSES e ja tahaksin teid teavitada, et selle uurimuse tellisid ettekanne kaks tuhat kuusteist selleks, et vaadata, millised on need põhieesmärgid, mida on vaja täita selleks, et tööstuspoliitika soovitused ja täiendused ellu viidaks seoses avaliku sektori eh, arengutega, mis aitaksid toetada eh, tööstuse üleminekut uude ajastusse see neli punkt null on teema, mida me oleme väga palju kuulnud, see on meie tulevik ja võib-olla alguseks, kui tohib, siis äh, härra direktor, äh, direktor räägiks meile sellest probleemist, millega me silmitsi oleme ja mida see tähendab üldiselt ja, ja mis suunas me peaksime liikuma, lähtudes äh, siis sellest neljandast astmest loomulikult tahame olla me juhtrollis, selles ei ole küsimustki, palun okay,. Um, Hello, can you hear me? Äh, tere, kas kõik kuulevad mind? jah, loomulikult kuuleme me kõike, ütleb esimees. niisiis, ma vaatan, kas slaidid ka hakkavad tulema. okei okay,, great. Oh, there we go yeah.. Good niisiis, äh, suur aitäh! nagu ma aru saan, on meie aeg üsna piiratud selleks ettekandeks. niisiis äh, püüan äh, kohe asja kallale asuda ja juhtida tähelepanu sellele, mis meie arvates on peamised probleemid, siis on meil aega veel ka pärast küsimustele vastamiseks meil on ka palju üksikasjalikum raport, kui meil, täna meil pole kahjuks aega seda nii põhjalikult tutvustada. selle ettekande eesmärk on teid siis teavitada kõigepealt sellest, milline oli meie tegevuskava, tahtsime vaadata, milline on poliitiline kontekst, milline on see tööstus neli null, millised on juhtivad turud, siis ähm, järgmised kolm asja on äärmiselt olulised, tehnoloogilised muutused, sotsiaalsed muutused ja äriparadigmade muutused. Äh, vaatame, kuidas on äh, siis kõigi nende kolme teguri mõju tööstusele ja mida me antud hetkel selle kõige kohta öelda saame ja siis lõpetuseks hinnad ja mõningad poliitilised tagajärjed ja soovitused niisiis äh, meie eesmärgiks on äh, lihtsalt tõesti äh, anda siis poliitilisteks aruteludeks teadmisi, tahame keskenduda seostele digitaalse tehnoloogia, tööstustoodete ja teenuste vahel. minu eelkõneleja kõneles ka sellistest asjadest, see digitaalne valdkond on tõesti väga oluline, siis vaatame, mis tööstus neli on, mida see tõepoolest tähendab, siis need äh, probleemid, tehnoloogilised, sotsiaalsed ja äripärandiga muutused nüüd natukene poliitilisest taustast. tööstuspoliitikat on viimase seitsmekümne, kuuekümne aasta jooksul väga põhjalikult analüüsitud, siin võib täheldada kahte etappi kuni aastani tuhat üheksasada seitsekümmend. Eh, seal me seadsime sellised valikulised sihtmärgid, keskendusime konkreetsetele tööstusharudele ja eh, hiljem eh, keskenduti sellele, kuidas luua siis soodsat keskkonna tööstuse arenguks ja alates kahe tuhandendast aastast on olnud uusi poliitilisi algatusi ja täiesti uus lähenemine on sündinud meil on äh, väga süvitsi minev raport, ähm, kus tuleb välja, et on erinevad, äh, suured erinevused tootava tööstuse äh, vahel erinevates riikides ja nende tööstusharude allakäigu vahel. kõige olulisem on aga see, et mis on see tööstus neli tegemist on tootmise korraldamisega nii, et see põhineb seadmetel, mis autonoomselt suhtlevad väeväärtusahela raames Äh, arvutipõhised süsteemid siis äh, kontrollivad füüsilisi protsesse, ähm, äh, loovad füüsilisest maailmast virtuaalse koopia ja teevad selle põhjal otsuseid. me peame paika panema mõned üsnagi nõudlikud eeltingimused tööstus nelja jaoks. meil on vaja kokku leppida standardite osas, tööprotsesse ja töökorraldust tuleb muuta, teatud toodete kättesaadavust, uute ärimudelite areng turvalisuse ja IP-kaitse, töötajate olemasolu, teadusuuringud, väljaõpe ja kutsealane areng ning õiguslik raamistik. jah, siin on tõesti väga palju asju, mida võiks arutada. väga olulised on ka sellised seotud asjad nagu asjade internet, teenuste internet ja tööstusinternet. me võime Äh, nendest kõnelda küsimuste-vastuste voorus, sest et äärmiselt oluline on teha selgeks, milline on vahe nende asjade vahel. Äh, juhtturgude strateegia on selline lähenemine, mis töötati välja esialgsetes äh, tööstus neli dokumentides see tähendab, koordineeritakse nõudluse poole poliitikaid, edendamaks neid ettevõtteid et, Äh, ja ettevõtlusprotsesse, mis toovad kaasa innovatsiooni. Äh, see tähendab, et äh, tööstus neli võrgust, turgu arendatakse läbi ettevõtete vaheliste võrgustike loomise ja koostöö, ettevõtete vahelise koostöö Äh, jah, sellest on kerge rääkida, raske teha, vaja on digitaalset äh, integratsiooni erinevatel äh, väärtusahela astmetel, tuleb arvestada toodete kasutuseaga, toodete valikuga, tootmissüsteemidega ja kõige suuremaks probleemiks on VKE-de kaasamine sellesse väärtuse võrgustikku juhtturgude strateegia on seotud eh, juhtiva tarnija strateegiaga ja tulemuseks on selline duaalne strateegia, kahene strateegia, mis toetu-, tööstust toetab. Eh, kui vaadata nüüd eh, asja sise, seestpoolt, siis kõigepealt me räägime tehnoloogilistest muutustest, paljud ettevõtted saavad aru, millised on need tehnilised väljakutsed Äh, seoses tööstus neljaga, aga väga vähesed ütlevad, et on selleks valmis, eriti vähe on neid VKE-de hulgas. Äh, samuti on ka erinevad seisukohad selles osas, äh, mil määral need teised sektorid on tööstus neljaga seotud ja sellele küsimusele mingeid konkreetseid vastuseid ei ole meil on väga suured väljakutsed, mis on seotud digitaalse turvalisusega, intellektuaalse omandi kaitsega, isikuandmete eraelu puutumatuse kaitsega, süsteemide koostalitusvõimega, keskkonnakaitsega ja tervise ja tööohutusega Need on kõik äh, osaks siis tööstus neli rakendamisest ja nende küsimuste lahendamisega seonduvad kulud samuti kasvavad, sellepärast et olukord muutub järjest keerulisemaks. mitmed avalikud institutsioonid Euroopas on loodud ähm, selleks, et parandada olukorda küberjulgeoleku vallas ja see on loomulikult tõstnud ka kulusid äh, on laiapõhjaline toetus teadusuuringuteks Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil, aga üsna palju rohkem on veel vaja ära teha. räägiksin nüüd ähm, tööstus neli mõjudest sotsiaalsetele muutustele. kui me vaatame ühiskonda tervikuna, siis äh, ollakse väga vähe teadlikud tööstus neljast väljas äh, Äh, väikesed ja, ja üliväikesed ettevõtted suhtuvad sellesse kõigesse positiivsemalt kui keskmise suurusega ja suured ettevõtted, ametiühingud on ettevaatlikul seisukohal, neil on reservatsioone selle kohta, kuidas tööstus neli kõike mõjutab ei ole piisavalt valmisolekut kohaneda digitaalse ühtse turuga, me ka eel, eelmise punkti all kõnelesime sellest ja on ka suur oskuste puudujääk, umbes kaheksasada kakskümmend viis tuhat digitaalspetsialisti on vaja selleks, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks digitaalne ühisturg lõpule viia ja siia tuleb lisada äh, veel ka neid äh, oskusi, mida vajab tööstus neli, need oskused on palju ker-, palju suuremad kui lihtsalt need, mida nõutakse digitaalselt töötajalt. tuleb välja mõelda uued töötamise viimi-, viisid selleks, et kohaneda tööstus neljaga ja äh, äh samuti peame muutma suhtumist väljaõppesse ja koolitusse Äh, meil on vaja pakkuda tööstus neli oskusi ja võimekust kogu Euroopas, praegu on see ebaühtlane äh, ja äh, me kardame, et tähelepanu keskendub just nimelt olemasolevatele keskustele ja oskuste lõhet lahendatakse läbi immigratsiooni nendes riikides, kus sisseränne on suur kui vaadata äriparadigmade muutust, siis siin on suured väljakutsed, eriti VKE-de jaoks, kes osalevad tööstus neljas, kulude vallas, riskide vallas, vähenev paindlikkus ja strateegiline sõltumatus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal viidi Saksamaal läbi uuring, kus kasutati tuhanded ettevõtted, kelle käive oli umbes viissada tuhat kuni sada kakskümmend viis miljonit eurot ja leiti et, et viiekümne, kolmekümne viies protsendis VKE-des digitaalne tehnoloogia ei mänginud mingit rolli ja äh, väiksemates ettevõtetes oli see protsent viiskümmend kaks avalik sektor peab mängima siin olulist rolli, et VKE-d saaksid samuti üle minna tööstus neljale ja kõige oluline on, et Euroopa Liidu tööstus oleks konkurentsivõimeline, suudaks konkureerida Hiina, USA, Lõuna-Koreaga Äh, tööstus neli äh, tüüpi lähenemine on vajalik sellistes äh, sektorites, kus konkurendid seda kasutavad. ja nüüd üldine hinnang. tööstus neli sisaldab väga paljusid hüvesid tööstuse arenguks, aga sellega kaasnevad ka suured kulud, ohud ja probleemid, siin on võitjaid ja kaotajaid ja me peame vaatama, kuidas see protsess järgmise kümne-viieteistkümne aasta jooksul kulgeb ja võimud peaksid olema ka kaasatud sellesse protsessi ja poliitilised tagajärjed e-tööstus neli ja sellega seonduvad mõisted mõjutavad kogu Euroopat. Euroopa Liidu tasandi algatused on olemas ning neil on olnud edu ja on edu ka edaspidi aga üksikud liikmesriigid peavad samuti hindama oma poliitilist seisukohta, arvestades nende oma tööstuse tegelikku olukorda ja majanduslikke struktuure ning eesmärke. ja mõned äh, olulised lüngad, äh, mis on tõesti olulised, on juba ka kindlaks tehtud. poliitikat ei koordineerita äh, alati siis kõikides tööstusneli valdkondades, see asi kipub olema killustatud Äh, väga oluline on keskenduda just nimelt tehnilistele teadusuuringutele, aga samas ei tohi tähelepanuta jätta inimtegureid, sotsiotehnilisi aspekte ja seda, kuidas uutmoodi äri ajada. ma loodan, et mm, ma äh, ei nullinud seda teemat väga ära, et ma niimoodi läbi oma ettekande galopeerisin, aga äh, ma tahtsin mainida kõige olulisemaid punkte ja nüüd olen valmis vastama teie küsimustele. aitäh! aitäh! aitäh selle ettekande eest. ma olen saanud selle ka paberil, kõigil on võimalik seda saada ja ma saan aru, et see on ka internetis üleval, nii et, et kõik saavad sellega tutvuda. härra Kolitšek tahtis sõna, palun. aitäh neljas tööstusrevolutsioon on tööstusmaailma tulevik. aga see teema on seotud paljude vastuolulis-, vastuoludega. sellest räägitakse teoreetikute ja ekspertide hulgas ning ähm, mõned sektorid on astunud juba esimesed sammud, aga äh, tulevikus on meil vähem kõrgelt kvalifitseeritud inimesi Eh, rohkem kasutatakse automaate ning üha rohkem inimesi eh, jäävad ilma traditsioonilistest töökohtadest. Eh, see on väga tõsine sotsiaalne probleem, mis nurga taga varitseb, meeldigu see meile või mitte. ning see peaks olema üks peamisi teemasid, millele me peaksime keskenduma vastasel juhul ähm, see kahekümne kaheksa liikmesriigi äh, ühendus lihtsalt ei jää elam-, jää ellu. loomulikult äh, me peame valmistuma selliseks olukorraks. samuti on oluline, et me suudaksime öelda, äh, mida inimesed suudavad teha Äh, kõikide intelligentsuskoefitsient ei ole sada kolmkümmend, et neist võiks teadlane saada. Äh, kõik ei äh, suuda töötada inseneridega, robootikakeskustes töötada, kõik inimesed ei ole selleks vaimi-, valmis. ning see probleem, mis meie, meid ootab, on see, et me peame pakkuma häid töökohti miljonitele inimestele. sellepärast, et tulevikus muutuvad kõik protsessid automaatseks ja inimesed niimoodi kaotavad eh, koha tööturul. Nad ei suuda leida eh, endale töökohta teadusuuringute ja arengustehingute vallas, vallas, kus on vaja eh, häid oskusi sellega seoses tekib uus oht, nimelt äh, uus industrialiseerimise aste, äh, mitte ainult äh, tööstus ei lähe nendesse riikidesse, kus keskkonnastandardid on madalamad ja tööjõukulud on madalamad, me kõnelesime sellest enne juba üsna pikalt, aga on veel üks oht, nimelt me kaotame oma konkurentsivõime. me näeme, et väga paljud riigid on Euroopast ees tehnoloogia arengu vallas. nii palju siis minu poolt, aitäh. aitäh ja proua Toia, palun. aitäh, tahaksin tänada teid selle ettekande eest. ja kahjuks esimese osaga ei saanud tu ise tutvuda, aga kindlasti loen seda hiljem meil on homme ka äh, kuulamine, algselt oli kuulamine, aga äh, nüüd on äh, energiateemad ja ökodisain äh, meil homme päevakorras, sest see on kiireloomulisem. aga ma tahtsin ütelda järgmist. ka mina olen tutvunud sellega, mida eksperdid arvavad neist küsimustest ja mulle tundub, et väga palju oodatakse seda, et äh, muutub ettevõtlusmudel ning paljud ettevõtted, äh, mis tegelevad äh, tootmisega, praegu muutuvad teenuseid pakkuvateks teenusteks, ka nagu ka näiteks ka autosektoris võib minna. kas tegemist on teooriaga või kas tõepoolest ettevõtted praegu muutuvad niimoodi, kas tõesti ettevõtete iseloom hakkab muutuma ja veel Te rääkisite lõpus sellest, et lasete ka turul toimida, aga me võiksime ette valmistada kvalifitseeritud isikuid, pakkuda neile eh, mitmekesist eh, haridust, sellepärast et me teame, et need on ju uued oskused, mida on vaja. on olemas eh, koolituskeskusi, kus juba sellega tegeletakse, või ka, eh, mis toimub praegu, kas ülikoolide ja ettevõtete vahel on eh, te, aset leidnud partnerlusest ka, mida te arvate sellest? suur aitäh, proua Kappel! aitäh, härra esimees, tahaksin teid tänada, härra direktor Schmidt, selle kõikehõlmava uuringu eest tööstus neli teemal. enamik teemasid Ehm, meie komisjonis on seotud digitaliseerumisega ning eh, ja seetõttu ka meie komisjon palus teil just nimelt eh, sellel teemal oma ekspertarvamust avaldada. Eh, te mainisite siin kolme asja, sotsiaalseid muutusi, tehnoloogilisi muutusi ja majandus- ja ärimudelite muutust, äriparadigmade muutust ja tahaksin Äh, küsida, kuidas te üsna praktiliselt äh, neid asju näete, te äh, mainisite siin inter, asjade interneti e, pilve ja nõnda edasi e,. eelkõneleja juba rääkis nendest sotsiaalsetest muutustest Ähm, mitmed inimesed ei oska tööstus neljaga midagi peale hakata, te ise ütlesite oma uuringus, et see on selline tehniline asi. Ähm, te rääkisite näiteks sellest, kuidas on toimunud digitaliseerimine keskmise suurusega Saksamaa e-, ettevõtetus jah, sotsiaalsed muutused on samuti väga suured, need seavad meie ette töömaailmas täiesti uusi nõudmisi ja ka oskuste vallas uusi nõudmisi, digitaliseer-, digitaalse muutusega, tehnoloogilise muutusega äh, on väga raske sammu pidada, me teame, et äh, paljudes valdkondades on digitaliseerumisel tohutu majanduskasvu potentsiaal Äh, seda eriti siis, ähm, kui digitaalne ühisturg tegelikkuseks saab, äh, tekivad paljud uued töökohad äh, ning me teame, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond kasvab palju kiiremini kui traditsioonilised majandusvaldkonnad niisiis äh, seetõttu on äärmiselt äh, oluline, et te seda valdkonda meile tutvustasite ja te rääkisite äh, sellest et, et kolmkümmend viis protsenti ettevõtetest pole digitaliseerumisega üldse kokku puutunud ja see on kooskõlas ka Euroopa Komisjoni uuringutega näiteks online-kaubanduse vallas on need protsendid ka väga väikesed ja ja mul on ka üks konkreetne küsimus. et te viitasite ühele juhtumi uuringule, ähm, mis puudutab Hiinat ning selles uuringus äh, te juhtisite tähelepanu kahele asjale, nimelt kahele Hiina algatusele Internet pluss ja Hiinas valmistatud. Äh, te teate, et Hiina on äh, just vastu võtnud uue kümneaastase majandusplaani ja Hiina tahab luua tohutult palju töökohti ähm, just nimelt teenuste sektoris ja vähendada töökohti tootvas tööstuses. Äh, kuidas te arvestate sellega seoses Internet plussi ja Made in China äh, märgiga? see on tohutu töökohtade tõus siis teenuste sektoris ja digitaliseerumine Uh, suur aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? võib-olla paluksin ka teil ühele minu küsimusele vastata. kas te saaksite seletada, millised on erinevused robootikas meie kontinendi ja ütleme siis Ameerika Ühendriikide, Jaapani, Lõuna-Korea, Hongkongi, Taiwan'i, Singapuri ka. kui kaugel meie oleme, selline üldine küsimus. mida me teeme? kas me oleme maha jäänud teistest maailmas? või oleme liidri rollis nagu kliimavaldkonnas? palun jah, aitäh nende küsimuste eest, mis on kõik väga asjakohased. muidugi ma kõike, mis kirjalikus raportis olin enne ei maininud, aga inimesed räägivad neljandast tööstusrevolutsioonist. mina, meie isiklikult ei väljendaks sinu oma arvamust selle kohta, kas tegemist on neljanda tööstusrevolutsiooniga või mitte ma ei tea, kas on oluline, mis märgis nüüd siia panna ja kas seda on vaja, aga midagi on toimumas kas see peab olema ilmtingimata tööstusrevolutsioon? Need, kes räägivad äh, tööstuselt, edendavad tööstust, ütlevad tihti, et kui vaadata ajalugu ja kui toimuvad muutused juhtivtööstuses, siis on huvitav vaadata, kuidas on toimunud sellisel juhul, kui tegemist on neljanda tööstusresolutsiooniga, kas siis maailma tööstusliidrid samuti muutuvad nagu ka minevikus? ma ei tea. kui teaksin, ma teaksin, kuhu oma raha panna, kui mul seda oleks. aga jah, päris palju vastuolulisust on siin. võtmetähtsusega tundub siin olevat see, mida ka paljud küsijad mainisid, nimelt et tõenäoliselt on vaja päris kõrged kvalifikatsioonitaset ja päris häid oskusi selleks, et tööstuses äh, toime tulla. kust seda saada, äh, kust sellist koolitust saada, see on keerukas. kui vaatame Saksamaa, siis äh, asi ei ole mitte ainult selles, et meil oleks vaja ainult uusi oskusi, vaid me peaksime ka mõtlema teistmoodi ja see ongi võib-olla veel suurem väljakutse. näiteks ideaalse profiiliga äh, ideaalne profiil oleks isik, kellel oleks äh, doktorikraad äh, informaatikas, kes oleks äh, psühholoogia spetsialist, kommunikatsiooniga tegeleks oskaks äh, hallata personalisuhteid, suudaks äh, omada visiooni äh, tööstuse tuleviku üle ja suudaks koostööd teha teiste ettevõtete ja liitudega, nii et kõik toimiks harmooniliselt. see paneb mõtlema, et võib-olla kui me räägime tööstust neljast, siis äh, ehk on siin natukene ka utoopiat. inimesed lihtsalt ei suuda samaaegselt kõike seda teha, üks isik ei suuda seda. nii et isegi, kui tõesti on vaja väga häid oskusi, kõrgetasemelisi oskusi, et kaasa lüüa, siis tegelikult nõudmised on veelgi suuremad kui see, mis me arvame, ehk siis ma eeldan, et teatud piirangud on inimestel selles osas, mida nad suudavad teha ja kui kaugele tööstust neli tegelikult saab minna massidesse. kas ta suudab liigutada kogu majandust, sellepärast et ei ole lihtsalt palju inimesi, kes nii kõrgel tasemel suudaksid seda teha ja isegi madalamal tasandil on äh, ju palju väljakutseid äh, informaatikutele, küberkuritegevuse julgeoleku vallas töötavatele inimestele ka ja no muidugi osad inimesed jäävad välja sellest arengust, sest neil ei ole vajalikke oskusi, seda oleme juba näinud, kas või digitaalühisturu puhul me näeme, on, on inimesi, kes tegelikult ei suuda internetigi kasutada, nii et meil on teatud puudujääke. ja kui vaadata raportit, siis me näeme, et Euroopa tööturg äh, on üle kuhjatud inimestega, kes tulevad Indiast, Vietnamist ja mujalt, Indoneesiast, selleks, et täiendada siin meil olemasolevat. kõrge nõudmine on sellistes kohtades nagu Saksamaa ja sinna tulevad kokku inimesed ka teistest Euroopa osadest. nii et suur vajadus on oskustega inimeste järgi tööstuses ja need, kellel ei ole tööstust nelja oskuseid, siis eh, nad peaksid eh, kuidagi need hankima. Nende jaoks on see suureks väljakutseks. uuringuid on läbi viidud. Eh, olukord on erinev, riikides, sektorites erinevad, piirkonnad reageerivad erinevalt. kõik on veel väga spekulatiivne, aga üldiselt on arvamus selline, et tõenäoliselt äh, tööhõive paraneb, äh, mitte väga suur, erinevaid inimrühmi puudutab see erinevalt, erinevaid gruppe erinevalt ja see kätkeb tegelikult kogu tööstuse tulevikku endas. ametiühingute puhul on ka ju tekkinud küsimus, et mida teha nende inimestega, kellel oskusi ei ole, tuleb vaadata, kuidas oleks võimalik äh, selle probleemiga toime tulla Saksamaal sotsiaalkindlustus on samuti viinud läbi uuringuid ja vaadanud, mida teha. ja samas, mida teha inimestega, kes võib-olla ongi spetsialiseerunud tööstus nelja vajadustele, aga kui midagi muutub, uued muudatused tekivad ja need inimesed võivad jällegi omakorda muutuda aegunud oskustega inimesteks osad teie küsimused olid seotud ärimudeli muutustega tulevikus. jah. ma ei usu, et kõik ettevõtted suudaksid muutuda, see ei ole võimalik. kui me vaatame, mida tööstus neljandas tähendab, siis ja kui me vaatleme üksikuid ettevõtjaid, kes võtavad kasutusele tehnoloogia oma tootmisprotsessis, andmete vahetuses siis on ikkagi piiranguid, mil määral nad suudavad seda teha, sellepärast et see nõuab väga suuri investeeringuid. on äh, palju ebakindlust äh, ju äh, ja VKE-d ei tea ju, mis siis saab, mis juhtub, sellega kaasnevad suured kulud. ja võib-olla osad neist kuludest osutuvadki liiga suurteks VKE-dele see piirab jällegi seda, mil määral tegelikult kogu tööstusmaast, tööstus neli äh, levib kõikjale. tõenäoliselt teatud valdkondadesse see ei jõuagi. ma arvan, et on oluline samuti ma ei rääkinud sellest oma ettekandes, kuid samuti on väga oluline vaadata mida pean mina äh, äh, selle all silmas, kui räägin tööstust neljast ja mida peavad teised äh, silmas selles all, kui nad räägivad asjade internetist ja muust sellisest. tööstus neli tähendab tootev tööstuse muutumist ja see on päris konkreetne tegevus. algne mõte oli see, et tuleks ette valmistada Saksamaa töötav toostus, tootev tööstuse ette muutusteks. aga jällegi, teistes riikides ei ole töötav toostus niivõrd oluline ja tõenäoliselt seal nii suurt tähelepanu sellele küsimusele ei pöörata. nüüd vahe äh, tööstus nelja ja asjade interneti vahel. asjade internet on palju laiem asi, see ei kätke mitte ainult töötav, tootevtööstust, vaid ka muud, on ka teenuste internet ju, mis öö, äh, on toonud siis äh, teenused interneti valdkonda ja tööstusinternet on võib-olla kõige kasulikum isegi, kui te tahate rääkida sellest. sellepärast, et tööstusinternet põhimõtteliselt tähendaks kõike majanduses, mida saab interneti üle tuua. see võib puudutada valgussüsteeme linnapiirkondades või maju, hooneid, ehitusi, tammide ehitusi, mitte ainult konkreetselt tootmist nii et siin oleks vaja ikkagi äh, täpselt teada, millest me räägime, kui me räägime tööstus neljast, tööstusinternetist ja asjade internetist. kui mina räägin tööstus neljast, siis ma räägin väga spetsiifilisest valdkonnast tegelikult majanduses. jah, ärimudelid muutuvad, paradigma on hakanud nihkuma seal, kus see võimalik on, aga isegi liidrite seas, tööstus nelja puhul ja siin ma räägin siis Saksamaast, siis tegelikult ollakse ka seal alles algjärgus. tööstus neli järgmise kümne, viieteist, kahekümne aasta jooksul hakkab alles levima, enne kui ta muutub üldiseks. vähemalt niimoodi arvavad need, kes praegu nende küsimustega tegelevad ja siis vaatame, kui eh, ulatuslikuks see nähtus on tegelikult muutunud. aga me võime juba praegu mõtelda sellele, milline saab olla eh, selle tagajärg näiteks eh, tööhõivele. koolitus on jällegi huvitav küsimus siinkohal kas need inimesed, kes on äh, tegelenud tööstusnäljaga, kas nemad arvavad, et tõesti, et kõike tuleb teistmoodi näha? see tähendab seda, et ka teistmoodi tuleks ju õpetada, sellepärast et kui näiteks keegi on saanud äh, IT-hariduse või äh, muu sellise klassikalise hariduse, siis tihti need inimesed istuvad ju arvutite taga hommikust õhtuni võib-olla käivad vahel pitsa järgi. aga, ja nad on äh, saanud programmeerijakoolituse näiteks, aga tööstus nelja inimesed peavad ka muud tegema, nad peavad oskama äh, oma ideid edastada ka teistele äh, ettevõtetele, nad peavad mõistma kogu protsessi, nad peavad oskama rääkida teistega, teiste klientide, teiste ettevõtetega nii et see tähendab seda, et on vaja tervet uut mõtlemisviisi ja koolitusviisi, aga seda ei ole veel välja töötatud. ja seda on vaja, et see tööstusnäli tegelikult ükskord saaks toimida. lisaks muudele tehnoloogilistele nõuetele. ma loodan, et äh, üritasin nüüd vastata enamusele küsimustest või alustada vastustega, aga et kus on Euroopa võrreldes teiste riikidega. praegu ja jällegi, võib-olla siin on ekslik rääkida Euroopast, sellepärast et on suuri erinevusi Euroopa erinevate osade vahel. aga Saksamaa kindlasti on juhtiv rollis, Ühendkuningriik samuti. juhtivad ettevõtted Euroopa ettevõtted tegutsevad ameeriklastega, hiinlastega. hiinlased on meile järgi jõudmas. aga häbi me ei peaks tundma. aga oluline sõnum seisneb selles, olles tutvunud mõningate teiste riikide olukorraga nagu Hiina, on see, et äh, Hiinas palgad tõusevad ja see muidugi on suureks surveks Hiina tööstusele, mis soovib muutuda üha tehnilisemaks, nii et ta suudaks konkureerida Ameerika Ühendriikide ja Euroopa omadega. seega konkurentsivõimeline keskkond äh, ja selle saavutamine muutub üha keerukamaks. ma mõistan, et jah, siin esitati mõningaid selliseid võtmeküsimusi ka, millele ma ei vastanud, need puudutasid andmeturvalisust ja muid taolisi teemasid, aga äh, loodetavasti teie poolt esitatud küsimused said nüüd vastused. jah, aitäh, väga põhjalik äh, vastus teie poolt kõigile meie küsimustele, suur aitäh, võib-olla järgmine kord äh, võime veel mõningaid lisaküsimusi arutada. ja nüüd sooviksin tõesti teid väga tänada tööstud töö eest, kogu teie meeskondaga, väga oluline on, et me midagi sellist saime korraldada. nii et me saime küsimused esitada. kahjuks me ise omaenda teadusosakonnalt enne mõne kuu möödumist vastuseid saada ei saa nüüd, aga tahaksin tänada teid teie ettekande eest, head kolleegid, nüüd oleme me jõudnud oma pärastlõunase istungi lõpule. TTIP homme hommikul kell üheksa, kell üheksa siis, kell kümme hommikul hääletus. ja siis ülejäänud programm kuni homme kella poole üheni ja kell kolm kuulamine, väga oluline kuulamine toimub meil. kõik on äh, meil veel ees. ja siis saab läbi ka meie kahepäevane koosolek vabandust, paljudele teist oli see tänase äh, koosoleku lõpp, aga mõned teist peavad veel kuus minutit ootama, siis hakkab meie koordinaatorite koosolek härra Kolitšek, alustasite suurepäraselt täna hommikul. kuulsin, ma küll kohal ei olnud, aga te olite väga aktiivne ja seda on tõesti vaja Teie eelkäija oli tõesti meie väga vana hinnatud liige härra Lansdorf ja samuti väga aktiivne siin nii et ma loodan, et te käite tema jälgedes ja teete seda edukalt. kohtume teiega uuesti järgmine kord ja nüüd koordinaatorite koosolek, aitäh!